Good afternoon, ladies and gentlemen. tere, tere! pärastlõunat, kallid kolleegid! kõik nõunikud, tööstusettevõtete esindajad ja meie külalised, mul on väga hea meel teid siin täna näha. neljas tööstusrevolutsioon. meie tänane teema, aga enne kinnitame päevakorra kui keegi kommentaare, pretensioone ei esita, siis saame päevakorra vastu võtta ilma muudatusteta. on teil märkuseid, ei ole? väga hea, suurepärane, nüüd minu teadaanded. suure kahetsusega pean teile teada andma meie kolleegi Gianluca Buonanno surmast viiendal juunil Itaalias. tegemist on väga kurva looga arvatavasti suurem osa teist on seda juba kuulnud. härra Buonanno oli tööstuskomisjoni liige alates sellest ajast, kui temast sai parlamendi liige kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, ehk siis kaks aastat. tegemist oli ENF fraktsiooni liikmega. enne, kui temast sai parlamendisaadik, oli ta Itaalia parlamendi liige kahe tuhande kaheksandast aastast kuni siis kahe tuhande neljateistkümnenda aastani, kokku kuus aastat siis. ta oli Lega Nordi parteist, härra Bonannost jäävad maha abikaasa ja kaks last ja neile tahaksin ma tööstuskomisjoni kolleegide nimel sügavat kaastunnet avaldada teeksin ettepaneku enne koosoleku algust pidada leinaminut mälestamaks meie kolleegi Thank you very much. aitäh. Um, well, um, mm, uh, I could um, also remind all of you. ma meenutaks teile veel, et äh, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on muudetud järgmistes küsimustes kõigepealt spektri riba proua Toia on raportööriks. esimene juuli keskpäeval on uus muudatusettepanekute tegemise tähtaeg kolmekümnenda juuni asemel. nii et kakskümmend neli tundi lisaks. vahel on see otsustava tähtsusega, sest me kasutame tavaliselt viimaseid minuteid, nii et saime kakskümmend neli tundi juurde. informatsioonivahetus energia valdkonna äh, kokkulepetes härra Krasnodevski raport jällegi esimene juuli keskpäeval äh, kolmekümnenda juuni asemel see info saadetakse e-kirja teel ka kõikidele laiali. Läheme nüüd meie kuulamise juurde. ehk siis päevakorrapunkt number kolm, avalik kuulamine neljanda tööstusrevolutsiooni ning robootikale ja suurandmetele avaldatava mõju kohta. tere tulemast külalistele, meil on väga hea meel et olete täna siin. see küsimus on ülitähtis meie komisjoni jaoks, me ei vastuta mitte ainult tööstuse ja VKE-de eest, vaid me tegeleme ka digitaalse arengukavaga, digitaalse liidu jaoks, digitaalse ühtse turu eest võitleme, nii et see kõik on väga hästi seotud ka tööstusplatvormidega ja sellega, mida me Euroopa Liidus teeme äh, digitaalse liidu elluviimise nimel. tegemist on meie valdkonna ühe kõige tähtsama osaga, me räägime siin tõesti digitaalsest liidust, mitte ainult digitaalsest ühtsest turust tahaksin veel kord toonitada, et neljandal tööstusrevolutsioonil on väga tähtis mõju tööstusprotsessidele, siin on erinevad uued tehnoloogiad, äh, samamoodi ka robootika ja suurandmed kaasatud ja tööstuskomisjon tahaks teada kõike, mis on huvitav ja tähtis ja seda, mis on vaja teha, seadusloomeliselt ära teha küsimuse lahendamiseks, nii et kohe alguses esitakski meie küsimuste, meie külalistele just selle küsimuse. me peaksime tundma ennast vastutavana tulevase seadusloome eest, et mis on tähtis, millist nõu annaksite teie meile oma vaatenurgast, sest teie olete ju eksperdid. suurandmete küsimus ähm, vajab muidugi ka lahkamist me koostame siin tööstuskomisjonis erinevaid raporteid tööstus, robootika, digitaalvaldkond, sellega oleme väga tihedalt seotud, robootika, tsiviilõigus, siis ühtse turu äh, algatus, äh, pilvandmealgatus, millele anti avapauk mõned päevad tagasi selleks, et võimalikult paljud liikmed saaksid osaleda sellel kuulamisel. oleme kutsunud siia neli külalist ja pärast nende esitlusi on võimalik neile esitada küsimusi ja nad saavad vastata. ma palun teid sõbralikult mitte rääkida kauem kui kümme minutit võib-olla oleks tähtis, et pärast arutelu lõppu saaksite te ka veel lisada midagi, võtta kokku meie arutelu, vastata küsimustele. see on arvatavasti isegi huvitavam meie jaoks, meie parlamendiliikmete jaoks, nii et äh, kui te oleksite nõus sellise ettepanekuga, siis see oleks väga tore. nüüd esimene kõneleja, Mattias Puts on Fraunhoferi instituudist äh, Äh, Fraunhoferi Tehnoloogia Instituudist. Ähm, äh, masinaehituse professoriga on meil tegemist äh, siin, te lõpetasite Müncheni ülikooli ja olete töötanud ka Londonis ja Norriga ühinesid üheksakümne neljandal aastal. ja professor on kirjutanud terve rea artikleid e-kommertsi, pilvandmetööstuse ja üleüldiselt neljanda tööstusrevolutsiooni kohta. vabandan, ütleb esimees. masina ehitusprofessor hoopis Chemnitzi ülikoolist on härra Puts, vabandan väga ja seal sai härra Puts ka oma doktorikraadi üheksakümne neljandast aastast töötada hoopis Fraunhoferi instituudis. kui tohib, härra direktor, siis ma annaksin nüüd teile sõna, et alustada meie ettekannetega. For... aitäh, aitäh, et te täna siin olete ja aitäh, et andsite meile võimaluse kuula-, Äh, esitada oma mõtteid, äh, mis meil on neljanda tööstusrevolutsiooni suhtes. kõigepealt äh, räägin lühidalt, kust ma pärit olen, Chemnitzist Saksamaalt ja meie instituut on tootmisele orienteeritud teadusasutus. see tähendab, et me tõesti teeme masinseadmeid igal aastal kakskümmend miljonit seadet, nii et, et me tõesti teeme tööstuse jaoks uurimistööd ja kui rääkida neljandast tööstusrevolutsioonist, siis tegemist on väga laialdase valdkonnaga. loomulikult tuleb arvestada selliste üldiste asjadega nagu ohutusandmete edastamine, aktuaalsed ärimudelid ja samuti poliitilised platvormid. aga mina räägin tootmistehnoloogiast, see tähendab, et mina räägin tehastest ärge kartke äh, seda teemat, mõelge minuga lihtsalt kaasa, me hakkame liikuma kella liikumise suunas äh,. Äh, äh vaatame, et me teame, eh, kust materjal tuleb ja materjal sisaldab endas kõiki andmeid. Eh, selle materjaliga läheme siis masinate ja protsesside juurde, eh, mis suudavad ennast kohandada, mis teavad, milleks nad funktsioneerivad ja nad saavad anonüümselt toota midagi. tegemist ei ole ühtse sammuga, tegemist on tootmissüsteemiga ja need ähm, on omakorda äh, võimelised kohanema ressurssidega, teevad seda sõltumatult ning äh, teeme seda kõike digitaliseeritud faktori, tea-, tehastes, ähm, kus äh, meie kasutame tõesti ära optimaalselt kõiki olemasolevaid ressursse ja teeme seda loomulikult koostöös inimestega, kes suudavad lahendada reaalajas probleeme, probleeme, mis on seotud kontekstiga ning nad saavad omavahel suhelda, nemad langetavad otsuseid ja me kasutame eh, selleks energiat, sünkroneeritud vahendeid ja neid ärimudeleid, mis on läbipaistvad, innovatiivsed ja paindlikud ja nüüd oleme jõudnud siis selle kellaosute ringiga jällegi äh, algusesse ja tahaksin öelda, et see kõik ei ole tulevik, see on reaalsus, me saame seda teha, aga paraku saavad seda teha ka meie Hiina kolleegid. Äh, ja probleemiks on just nimelt see, kuidas me seda täpselt teeme, meil ei ole andmed omavahel ühendatud neljas tööstusrevolutsioon on põhimõtteliselt väga lihtne. andmed ning andmetest toodame infot, infost toodame teadmisi ja teadmisest eh, lisandväärtust. loomulikult põhimõtteliselt on asi keerulisem, aga see ei ole teema, millesse tahaksin laskuda, te võite seda ise pärast uurida. mina tahaksin selgitada, et eh, kuidas tööstus tänapäeval siis nimelt tööstusrevolutsiooni ära kasutab. meie äh, analüüsime neid, me ei äh, kogu andmeid, me ei analüüsi neid, meie ainult kasutame neid ja masinaehitusinsenerina tekitab see minu jaoks probleeme, sest kui andmed on tuleviku innovatsiooni allikaks, siis me peaksime mõtlema sellele, kuidas me neid, äh, nendega arvestame, meie tooted, meie masinad, meie tehnoloogia, tehnoloogiad, äh, need peaksid olema kõik siia kaasatud. loomulikult ähm, meil on juba näiteid selle kohta, kuidas seda kõike teha, näiteks üle-euroopalisi projekte. meie viisime ühe läbi oma instituudis äh, äh, tegime nõndanimetatud äh, e-main projekti, kogusime siis masinatelt andmeid, kasutasime neid andmeid ja niimoodi suutsime Äh, andmesalvestusdiagnostikat läbi viia ja neid andmeid igasugusteks asjadeks kasutada ning äh, meie instituudis on meil äh, ka nõndanimetatud E-on tehased, kus me tõesti kogume masinatelt andmeid ja oleme siis kasu kogunud kontaktide põhist infot, anname siis vajalikku infot vajalikule inimesele vajalikul ajahetkel, see kõik on juba reaalsus ja loomulikult me teame, et et kui me seisame silmitsi füüsilise reaalsusega ja küberruumiga, siis me peame olema väga ettevaatlikud, kuidas me oma töötajatega ümber käime. meie usume, et tulevik on sotsiaalsete võrgustike tööstus, me peame selles suunas mõtlema, aga meil on lisandväärtuse võrgustikud ja nimetagem neid sotsiaaltehnilisteks süsteemideks. meie oma instituudis äh, räägime E3 tootmiskontseptsioonist. ja loomulikult äh, tahaksin teile näidata ka seda, et me juba tegeleme robootikaga ning äh, siin on väga oluline siis äh, hindamine, kasum, kasumlikkus ja ergonoomika, samuti tehnoloogiad, näiteks andurid ja kontrollsüsteemid, samuti turvalisus ja Äh, meil on loomulikult selles vallas juba koge-, kogemusi, aga meie kui tootmisega tegelevad inimesed äh, leiame, et kõige olulisem on inimeste ja robotite vastanikune, vastastikune koostöö ja arvestades kõiki neid tehnilisi ja aktsepteerimisega kaasnevaid probleeme ja nõnda edasi, on see väga oluline. ja lõpetaksin oma ettekande kahe pildiga. kõigepealt nõndanimetatud hea tunde tootmine. kui me läheme tagasi kaks tuhat aastat, siin pildil on äh, Äh, vasakpoolsuse nurgas on pilt äh, sellest, kui tööstusrevolutsiooni ei olnud, kui kiviaja inimesel oli ainult äh, kaks kivi käes ja ta tundis väga, ennast sel ajal väga hästi. aga loomulikult ka keskaja ja hiljem, kui inimesed õppisid äh, Äh, tootma asju, siis nende tunne oli jällegi väga hea, niisiis äh, meil oli siin esimene, teine, kolmas tööstusrevolutsioon ja me üritasime alati vältida liig-, asju liiga keeruliseks ajamast. me üritasime funktsioone eraldada, me spetsialiseerusime ja ma arvan, et kõige suurem väljakutse meile siin Euroopas praegu on see, et me saame sellest keerukusest kasu lõigata. see on minu arvates äh, töö, neljanda tööstusrevolutsiooni kõige suurem eelis. me peame äh, tegema süsteemi ükskõik kui keerulise, me tahame seda infot sellest süsteemist, ei ole mitte ühtegi füüsilist seadust, mis seda takistaks, on lihtsalt see, kuidas uurimistööd korraldada ja võib-olla on mõned juriidilised takistused, aga me saame selle keerukust ära kasutada, sest me saame seda analüüsida, olgu tegu suurandmete, väikeandmetega niisiis eh, meie tegeleme tootmisega ja vaatame näiteks eh, seda väga lihtsat asja. Eh, meie nimetame seda kuullaagriks. kui me toodame seda kuullaagrit, siis me teame tehnilise tootmise andmeid ja kui me vaatame selle kasutusaega, kasutamisfaasi, siis me saame ka selle faasi kohta andmeid ja kui vaadata seda kullaagrit, kus siin on pallid ja rõngad ja veel mõned muud osakesed, siis äh, kas ei oleks huvitav mõelda, kuidas saaks andmeid toota, mitte täiendavate anduritega, vaid kasutades lihtsalt ära oma teadmisi, oma teadmisi nanosektoris, selleks, et andmeid toota. kas äh, see ei oleks hea, kas me ei peaks seda tegema? Äh, äh, kui minna sellest äh, kuullaagrist siis nii-öelda Google'i põhistele laagritele. <laughs> me peaksime kasutama ära neid andmeid, saama selle põhjal teadmisi ja hiljem neid tootmisi kasutama ja seega ma arvan, et me peaksime andmeid kasutama ja mitte kartma keerukust. see aitaks meil oma tootmist siin Euroopas hoida, sellepärast et neid tooteid ei oleks nii kerge toota äh, mujal meiega konkureerivas maailmas. aitäh! aitäh selle väga huvitava sissejuhatuse eest meie kuulamisse, sest et Te tõstatasite mõningaid filosoofilisi teemalisid nagu aktsepteerimine, heaolutunne, tootmine, koostöö inimestega. kõik need asjad on väga olulised. sotsiaalsete võrgustike tööstus, kuidas keerukusest kasu saada, kuidas seda mitte karta selleks, et selle kõige põhjal andmeid äh, äh, toota, see on väga oluline küsimus ning äh, võib-olla te isegi ei vastanud kõigile küsimustele, aga ma olen kindel, et kolleegidel on teile väga palju küsimusi. suur aitäh teile, härra Puts ja meie teine kõneleja on Peeter Pruitikamm, kes on Noeri üks partneritest ta on õppinud Müncheni ülikoolis, tegemist on juristiga ning ta on juristina tegutsenud ka Londonis. ta on publitseerinud terve rea artikleid neljanda tööstusrevolutsiooni pilvandmetöötluse kohta e, e-kaubanduse kohta. kõik need on asjad, mis on meie komisjoni pädevuses, nii et, et äh, Te tegelete just nende asjadega, mis huvitavad ja nüüd on teil siis sõna. suur aitäh! mul on väga hea meel siin täna teie ees esineda. kus mu slaidid jäävad, küsib kõneleja. nii, siin nad ongi. niisiis ma tean, et õigusteadus on igav teema, aga see on siiski oluline, see, te teate, et juristid alati Äh, jälgivad, mida teadlased ja teised inimesed teevad ja me üritame vaadata, kas on mingeid lahendamata probleeme, kas on vaja õigusakte ja seda eriti selles osas, mis puudutab siis neljandat tööstusrevolutsiooni, robootikat, suurandmeid ja kõigepealt vaatame siis just nimelt robootikat ja vastutusega seonduvat. kas me peame siin midagi reguleerima, siis e-isik, kas meil on vaja äh, sellist spetsiaalset tehislikku moodustist, mis äh, esindab robotit. nii et, et me saaksime ka roboti vastutama panna kui e-isiku. Äh, tegemist ei ole siis enam füüsiliste isikutega, vaid e-isikutega. kas äh, sellist asja on vaja? ja kolmandaks toetan täielikult eelkõnelejat, et suurandmed on oluline teema ja kas selles valdkonnas peaks midagi reguleerima või piisab andmete privaatsuse vallast äh, kehtivatest seadustest, aga vaadakem siis kõigepealt äh, vastutust. me peame vahet tegema tõeliselt autonoomsete toodete vahel ja automatiseeritud toodete vahel. kui me vaatame autosid, Äh, siis ähm, äh, autodes on praegu sellised süsteemid, mis inimesel aitavad parkida, aitavad teed leida ja nõnda edasi, aga juhtima peab ikkagi inimene ise, selles osas pole midagi muutunud. tegemist on automatiseeritud süsteemiga, aga tulevikus ähm, ja kõik sellest ka kõnelevad, on täielikult autonoomsed või iseseisvad autod. Äh, sest need autod teevad kõike ise, otsustavad kõik ise, nii et, et inimesel ei ole vaja üldse sekkuda ja inimene ei tohigi sekkuda, äh, sellepärast et auto saab asjaga paremini hakkama kui teie. niisiis äh, selline autonoomne süsteem, autonoomne juhtimine ja kui nüüd vaadata vastutust automatiseeritud teenuste puhul, siis ma arvan, et siin meil uusi seadusi vaja ei ole. praegustest seadustest piisab, kui võtta näiteks toote vastutusele äh, Äh, kui mõelda näiteks tootja vastutusele, kes mingit toodet toodab, selles, sellega on kõik korras, sest lõppkokkuvõttes asju kontrollib ju inimene ja ka tootja siin äh, ei pea äh, süsteem ise midagi õppima. ja autode puhul on ka selle asja puhul kõik korras, juht vastutab auto registreeritud omanik vastutab ja tootja vastutab, nii et, et kolm inimest, äh, kes vastutavad, sellest piisab. ning äh, kohtud kalduvad äh, isegi seadusi üha rangemalt tõlgendama, nii et, et see asi toimib pra-, juba praeguse süsteemi puhul. nii et, et automatiseeritud toodete puhul inimene on see, kes lõppkokkuvõttes otsustab ja seega olemasolevatest seadustest piisab, aga kui tegemist on nüüd tõeliselt autonoomsete süsteemidega, iseõppivate süsteemidega, siis seda süsteemi inimesed enam ei kontrolli, süsteem langetab oma otsused. ning ma arvan, et eh, siin on meil lünki. kui me jõuame tõeliselt autonoomsete süsteemide kasutamiseni, siis peame kaaluma ka uusi seadusi ja peaksime keskenduma nii-öelda kolmele isikule, me saame keskenduda kasu, kasutajale, tootjale, me võime aga ka keskenduda ka tarkvarale või programmile, sellepärast et lõpuks taandub kõik tarkvarale. ning äh, kui äh, seda kõike vaadata, siis võib-olla poliitilisest plaanist ei tahaks keegi kasutajat vastutama panna lõppude lõpuks autonoomne ka ju sõid-, auto sõidab ja kasutaja ei saa olla siin vastutaja, see ei ole nagu õige sõnum, mida me sellisel juhul saadame. kasutaja kasutab seda autot, aga ta ei saa mitte midagi teha, sest ta ei tohi süsteemi tegevusse sekkuda ja kui mõelda masinate vahelisest suht-, suhtlusest, siis jah, võib-olla tootja vahepeal kasutab neid masinaid, et tootjad võiksid vastutada. ja nüüd arendaja, kas tarkvaraarendaja peaks olema vastutav isik? <laughs> mina ütleksin ei, sest et eh, see pidurdaks innovatsiooni. tarkvaraarendaja ei ole ju tegelikult see, kes sellest tootest kasu saab to, saatvara läheb mingi toote sisse ning äh, võib-olla peaks vastutuse panema hoopis tootja õlule, süsteemi tootja õlule, sest äh, tema taskusse läheb kõige suurem kasum sellest kõigest ja samuti tuleb siin juurde panna kindlut-, kindlustuslahendused, sest tegemist on autonoomse süsteemiga ja mis saab siis, kui autonoomne süsteem korralikult ei toimi? me ei saa siin rääkida mingist hooletusest. nii et, et ähm, meil on võib-olla ka mingit kindlustuse alast äh, lahendust siin vaja nii et, et ma arvan, et me peaksime keskenduma tootjale, kes kogu süsteemi eest vastutab, kogu roboti eest vastutab ning peaks äh, sellega kaasnema siis ka vastutus. kas meil aga on ka täiendavalt vaja ka e-isikut? nii et, et iga robot ja iga süsteem omab äh, nii-öelda juriidilise, juriidilist isiksust ja minu vastus on ei sellepärast et siin peab kaaluma kahte asja. kõigepealt vastutust äh, ja äh, vastutus äh, tuleb lõppkokkuvõttes ikkagi panna kellegi õlule, mitte roboti õlule. ei ole vaja siin sellist robotit kui vahepealset vastutajat. see vastutus läheb kas siis tootjale või, või sinna võib ka veel mingi kindlustusaspekt juurde tulla ja teine võimalus, miks e-isikut kaaluda. aga mis saab siis, kui eh, e-isik hakkab tellimusi esitama, disainima, otsus, otsustama, mida ostetakse. kas siis see e-isik peaks olema selline kunstlik juriidiline isik, et me eh, saaksime ta vastutama panna, aga ei, siin vastus on jällegi ei. sellepärast, et see e-isik on alati seotud tootjaga, kellel on seda tellitud materjali vaja ning eh, seetõttu on seda e-isikut alati võimalik ühendada tootjaga kes eh, lõppkokkuvõttes vastutab ja nii saab tegeleda tavaliste asjadega nagu vigade parandamine ja nõnda edasi. suurandmed. ja veel üks oluline teema, mida me peame arutama ning praegu selles vallas käivad äh, arutelud kahes liinis. kõigepealt, kas meil on vaja seadusi, mis äh, reguleerivad andmete omamist, äh, iseäranis kui jutt on mitteisiku andmetest, andmetest, mis saadakse tootmisest ja siis veel andmete privaatsus, kas meil on vaja reguleerida andmete omamist, et seda, kes sellistele andmetele juurde pääseb. ma olen siia kokku kogunud erinevad mõtmed sellel te teemal, me peaksime vaatama praegu kehtivaid seadusi, aga peaksime vaatama ka, kuidas selliseid andmeid defineerida. kas olemasolevatest seadustest juba piisab, nii et, et keskendugem siis nüüd mm, kõigepealt nendele mitteisikuandmetele. Te kõik väga hästi teate, mis asjad on isikuandmed, sest meil on tohutud Euroopa Liidu määrused, üks määrus jõustub kaks tuhat kaheksateist, nii et, et selles asja, osas on äh, kõigil pilt selge, kõik teavad, mis on isikuandmed, aga mis on mitteisikuandmed. Äh, näiteks üksteist kraadi seelsust. see on mitteisikuandmed aga kas sellest on mingit kasu? ainult koos teatud kombinatsioonides, kui ma ütlen, et on üks, masinas on temperatuur üksteist kraadi seltsuse järgi, kui masin töötab, või et välistemperatuur, selline välistemperatuur on masina jaoks liiga külm, kui neid andmeid ühendada, siis on sellel mõtet. aga kuidas siis defineerida seda, mida seadustega kaitsma hakatakse? saab kehtestada, kehtestada ainult koodidele, me ütleme, et, et me peame kaitsma kõike, aga see on ka keeruline, sellepärast et kui me kaitseme kõike, siis jah, võib-olla me kaitseme infot ka, aga paralleelselt peaksime reguleerima ka seda, kuidas sellele infole juurde pääseda nii et, et ma arvan, et praegustel seadustel ei ole häda midagi, meil on andmeprivaatsus, meil on ebaausad kauplemistavad, ärisaladuste kaitsmine ja meil on ka andmebaaside seadus. andmebaaside seadus on midagi sellist, mis on samuti sündinud siin Euroopas ja võib-olla see on midagi, mida me saame ära kasutada niisiis, äh, äh, põhjused uueks, uuteks seadusteks, kas meil tõesti on seda vaja, kas see aitaks näiteks innovatsiooni edendada, aga ei, innovatsiooni ei ole, kui me ei saa andmeid koguda ja sellele loominguliselt läheneda. kas meil on seda vaja turgude läbipaistvuse jaoks? minu arvates praegu turul tõrkeid ei ole, et, et miks hakata siin midagi reguleerima nii et, et kas tegu on mingite võimulünkade tasakaalustamisega, jah, neid lünki on alati, aga ma arvan, et meil on olemas seadused, äh, mis on paigas lepingutes, meil on kartellide vastased seadused ja mis puudutab andmete privaatsust, siis me näeme seoseid Euroopa Liidu määruses. siin räägime me anonüümiseerimisest ja pseudonüümiseerimisest. kui meil on vaja isikuandmeid, siis seisame silmitsi suurte takistustega, sest et meil on see kindlaks määratud põhimõte, põhimõte, nii et, et suurandmeid me praegu Euroopas sel põhjusel kasutada ei saa. aitäh! Very important ka teie käsitlesite väga olulisi küsimusi. loomulikult on autonoomsete süsteemide puhul oluline vastutuse küsimus e, isiku küsimus ja samuti on oluline suurandmete teema. suur tänu selle ettekande eest. meie järgmine kõneleja, härra Edi Rolans, on on Siemensi asepresident teadus- ja arendustegevuse innovatsiooni alal. ta alustas Siemensis tööd juba pikka aega tagasi, lausa kahekümnendal sajandil. tal on äh, filosoofia doktor keemiaalal ja on töötanud ka Siemensi Brüsseli esinduses kõige olulisem öö, osa tema tööst on olnud äh, innovatsiooni, teaduspoliitika ja ka öö, äh, intellektuaalomandi poliitika. suur tänu öö, äh, ja suur tänu kutse eest. mina keskendun täna tootmise digiteerimisele, nii et neljas tööstusrevolutsioon. nagu me teame, digiteerimine sai alguse tegelikult äh, nii-öelda tarbijale suunatud valdkondadest e, e-raamatud, äh, muusika striimimine, voogedastus ja nii edasi, aga nüüd liigub ta üha enam ka business to business valdkonda ja kõik need valdkonnad, mis slaidil on välja toodud, on kõik valdkonnad, millega tegeleb ka Siemensi enda, tegeleb ka Siemens äh, digiteerimine tähendab seda, et hõlmatakse toode kuni disainist ja seejärel lahendustest kuni lõpuks hoolduseni välja. ja see kehtib kõigis meie sektorites. loomulikult on äh, siinkohal äh, väljakutseid, on stimuleerivaid mõjusid ja need äh, muutuvad järjest, nagu te näete, turul on tooted üha keerulisemad, nagu ka kolleeg juba ütles, kliendid soovivad, et tooted oleksid paremini eh, individualiseeritud, me räägime tegelikult individu-, individualiseeritud masstoodangust, me kasutame andmeid selleks, et suurendada või parandada toodete kvaliteeti ja loomulikult on oluline energiaressursi tõhusus selleks, et jääda konkurentsivõimeliseks nii et industrii neli null on tulevikku vaatav Saksamaa projekt ja see keskendub äh, tööstuslikule tootmisele, ütlevale tööstusele äh, alates aastast kaks tuhat kakskümmend viis ja püüab äh, siis leida lahendusi nendele probleemidele, mis on seotud äh, töötleva tööstuse digiteerumisega äh, Äh, tegelikult see digiteerimine hõlmab kõiki äh, tootearenduse faase, alates disainist ja ideest kuni äh, lõpuks toote teenindamiseni. meie nimetame seda nii-öelda digitaalseks tootmisprotsessi kaksikuks, nii et kui te näete neid alumisi pilte siin, siis siin te näete päris tootmist, päris väärtusahelat. aga paralleelselt selle tegeliku väärtusahelaga toimib ka täielikult digitaalne äh, Äh, väärtusahel, kui me räägime diskreetsest tootmisprotsessist, siis me alustame tootearendusest, äh, siis edasi tootmise planeerimisest, tootmisest ja teenindusest. Äh, pideva protsessiga tootmisprotsessis Äh, on see protsess natuke teistsugune, alustatakse ikkagi toote disainist, aga äh, olulisem on selle protsessi ja tehase enda disain ja kujundus. nagu te näete, paremal pool siin pildil jällegi on näha, kuidas äh, päris maailm ja virtuaalne maailm paralleelselt toimivad ja tegelikult tootmisliinil genereeritavad andmed äh, Äh, on sisendiks sellele, et parandada järgmisi äh, tootmisprotsessi etappe. aga mis on need olulised äh, komponendid siin? kõigepealt on vaja tööstustarkvara ja Mm, automaatikat, meie nimetame seda digiettevõtteks ja see tuleb äh, välja arendada iga kliendi jaoks eraldi, sõltuvalt sellest, kas tootmisprotsess on diskreetne või pidevatoimeline. seejärel on vaja kommunikatsioonivõrku selles tootmises. loomulikult tuleb tagada turvalisus, on vaja tööstuslikku küberturvalisust ja lõpuks tuleb pakkuda ka klientidele tööstusega seotud teenuseid ja seda on võimalik äh, teha ühisplatvormidel erinevate tootmisettevõtete jaoks. ja nüüd ma tulen konkreetsete näidete juurde. me räägime siin Maserati Ghibli auto tootmisest, seda tehakse tänapäeval täiesti digitaalse äh, tootmisprotsessi kaudu ja paralleelselt kasutatakse siis äh, virtuaalseid andmeid ja tegelikke andmeid selleks, et tootmisprotsess kuni disainist kuni toote väljalaskmiseni oleks optimeeritud. ja seetõttu on tootmise tõhusus suurenenud umbes kolmkümmend protsenti ja turule jõudmise aeg on vähenenud neljakümne kaheksalt kuult kolmekümne kahele kuule kui me räägime robotitest, siis siin näete ühte väikest animatsiooni, mis kirjeldab, kuidas tänapäeval robotid töötavad, nad, robotid saavad andmed, nad suhtlevad omavahel, nad ootavad üksteise tegevused ära, nad panevad auto kokku ja siis liigub auto järgmisesse punkti. kõik need variatsioonid, mis võivad sellises robottootmises tekkida on äh, eraldi programmeeritud, ehk siis igasugune tegevuse variant peab olema eraldi programmeeritud. kui me aga räägime intelligentsematest ja autonoomsetest süsteemidest, siis äh, siin võib see äh, tööriist juba iseseisvalt mõista, mis tüüpi toode talle ette tuleb, mida teha, ta saab teatava spetsifikatsiooni, mida see seade peab tegema, aga talle ei anta täpset kirjeldust selle kohta, mida ta peab tegema, ehk siis äh, ta peab ise äh, valima oma tegevused ja modifitseerima oma tegevust lähtuvalt äh, sisendist. selle kallal me veel teeme tööd, loomulikult hakkavad autonoomsed masinad inimestega tegema tihedat koostööd ja on oluline, et Äh, robot mõistaks inimese tegevust nii, et nad saaksid inimestega koos töötada, et nad äh, säilitaksid inimeste turvalisuse, aga saaksid näiteks väga kiirendada, kui inimesi ümbruses ei ole. nüüd me räägime andmetest. siin slaidil me näeme vasakul pool äh, installeeritud tooteid äh,. Siemensil on umbes äh, kolmsada tuhat seadet üle kogu maailma äh, ja see seade meie mõistes võib olla kas terve elektrijaam, see võib olla öö, äh, mingi turbiin, see võib olla äh, tomograaf. Äh, need seadmed on siis andmepunktid, nad annavad meile andmeid ja selleks, et neid analüüsida, tuleb kasutada valdkonnapõhist oskusteavet, see võib olla siis te transpordivaldkond või meditsiinivaldkond, meil peab olema kontekstipõhine oskusteave ja meil peab olema ka öö, äh, ole, analüütikaga seotud öö, äh, oskusteave ja siis me saame neid andmeid kasutada selleks, et me saaksime nii-öelda smart data, äh, mis aitab meie klientidel siis suurendada tootlikkust, hoida kokku energiat, vähendada kulusid ja nii edasi. üks hea näide siinkohal on äh, Äh, näiteks CERN-i äh, hadronite põrguti, see on tohutu äh, seade, see tekitab elementaarosakesi, aga teisest küljest on ta ka maakera praegusel hetkel kõige keerukam inimese tehtud masin, tema perimeeter on kakskümmend seitse kilomeetrit, ta tekitab ülijuhtivuse temperatuuril üks koma seitse telvin, kelvinit, tal on umbes kuussada kontrollerit ja umbes kaheksa tuhat, kaheksateist tuhat sensorit ja täiturit ja kõiki neid andmeid kasutab Siemens selleks, et kontrollida selle süsteemi staatust, kas on mingisuguseid probleeme süsteemi käituses ja siin ma ei räägi mitte teaduslikest andmetest, mida see seade mm, toodab, vaid me räägime nendest andmetest, mis on vaja selleks, et Äh, see äh, seade ise toimiks probleemideta. nii meil tekib üle saja terabaidi teavet päevas ja lisaks igas sekundis äh, tekitatakse umbes neli terabaiti teaduslikke andmeid. Need on need andmed, mis puudutavad nende põrkereaktsioonide andmeid. aga meie kasutame siis käitusandmeid Äh, selleks, et parandada selle äh, masina toimimist. alguses läks meil umbes kaks nädalat aega iga kord, kui tekkis mingisugune probleem, et mõista selle põhjust. praegu saab iga probleemi lahendada umbes poole tunniga. nii et see on üks hea näide, kuidas äh, me korraga omame nii äh, nutikaid andmeid kui ka suurandmeid. ja äh, asjade internetist millest on juttu siin slaidil, on palju räägitud meie kliendid äh, on äh, tehased, elektrijaamad, see võib olla ka hadronite põrguti ja nende nõuded äh, töökindlusele ja samuti teenustele ja andmekaitsele on palju kõrgemad ja seetõttu meie jätame kliendi otsustada, kas nad kasutavad asjade internetti, saadavad kõik oma andmed pilve, kus neid Äh, analüüsitakse või me tegelikult äh, ehitame selle analüütika osa nende enda seadmetesse, nii et ka neid and-, nutikaid andmeid, smart data't äh, luuakse koha peal. ja sellisel juhul andmete omanikuks jääb ikkagi sellesama süsteemi omanik, me nimetame seda süsteemide veebiks ehk siis kõik need andmed ei pea äh, jõudma internetti. nii meie filosoofia siinkohal on kliendikesksem. ma arvan, et äh, nüüd ma olen lõpuni jõudnud, kakskümmend sekundit on veel aega, jah, aitäh uh,! Thank you very much mm.! aitäh! samm-sammult äh, oleme siin uut süsteemi, autonoomset süsteemi välja töötamas. aitäh teile digitaalsed ettevõtted on väga tähtsad ka meie tulevase seadusloome jaoks. kui tohib, siis annan nüüd sõna meie neljandale külalisele, Fredrik Kegelainenile Enevo Grupist. ma lugesin siin, et te olete mitmeid ettevõtteid loonud tege-, Enevo on äh, Soome idufirma, mis on äh, üleilmset äh, taaskasutus- ja jäätmetöötlust muutnud ja nagu siit on näha, tegemist on kõige majanduslikuma prügikogumismeetodiga linnade jaoks, nii et väga huvitav oleks teie sõnavõttu kuulda aitäh, mul on väga hea meel siin olla ja mul võib-olla ei ole doktorikraadi või professorikraadi. Äh, ma olen äh, ettevõtja ning üritan teile anda siis äh, nii-öelda praktilist infot selle kohta, kuidas digitaliseerimine ja suurandmete kogumine saab muuta väga traditsioonilisi tööstusharusid Äh, räägiksin lühidalt oma ettevõttest, meid lõime selle ettevõtte aastal kaks tuhat kümme ja meie eesmärk oli siis äh, kasutada äh, andureid ja andmepilvi ja tarkvara selleks, et parandada jäätmekäitlust. ja ma pean ütlema, et tegelikult sellesse sektorit tehnoloogia eriti palju veel jõudnud ei ole ja, ja seda me saaksime muuta, kui me hakkaksime asjadest mõtlema natuke teistmoodi. Äh, selle ettevõtte peakorter on Soomes, kust ka mina pärit olen. meil on olnud siiani mõõdukaid edusamme äh, nii Euroopas äh, kui ka Jaapanis ja Põhja-Ameerikas paljud teist ehk ei tea seda, aga ülemaailmne jäätmekäitlus on tegelikult tohutu majandusharu, see on äh, palju suurem majandusharu kui näiteks äh, mobiiltelefonide äri, äh, milles me kõik mõtleme, kui iga päev oma telefoni kätte võtame. aastas on turukäive kuskil triljon eurot ja see käive kasvab igal aastal, sellepärast et inimesed tarbivad rohkem, linnastumine levib ja nõnda edasi linnapiirkondades eh, elavad inimesed tekitavad kaks korda rohkem prügi kui maapiirkondades elavad inimesed. see on üsna hämmastav. Eh, sajad miljonid jäätmekonteinerid eh, on kogu maailmas pidevalt ringluses, miljonid prügiautod koguvad prügi ja viiskümmend protsenti sellest turust on tegelikult seotud logistikaga aga äh, siin on äh, siiani lähtutud äh, põhiliselt eeldustest ja ei ole tegelikult andmeid kasutatud. niimoodi kogutakse siis tänapäeval, tänapäeval jäätmised. jäätmeautod lähevad siis tuhandete prügikonteinerite juurde, tuginedes eeldusele, et tuleb minna iga päev või üle päeva teatud piirkondadesse, haiglatesse ja nõnda edasi ja me tugineme lihtsalt eeldusele, et kui palju prügi mingil hetkel tekitatakse nendes kohtades. mida meie oleme teinud, meie tahtsime eh, seda vana staatilist eh, mudelit viia andmepõhiseks, eh, nii et, et me teaksime täpselt, kuhu minna ja kuna minna, arvestades palju prügi selles kohas on tekkinud. Te ilmselt olete näinud neid pilte üks pilt on Soomest, üks Barcelonast, see pilt siin on Soomest jällegi ja siin veel pilte teistest Euroopa linnadest. siin te näete probleemi, mõnikord minnakse prügi järele liiga hilja ja seetõttu äh, see prügi kuhjumine muutub suureks keskkonnaprobleemiks. mida meie siis oleme teinud? me äh, lõime andurid, äh, mille saab siis ükskõik millisesse prügikonteinerisse panna ja niimoodi saame andmeid, kui kiiresti see konteiner täitub ja eh, need andmed lähevad siis andmepilvepõhisesse platvormi ning ja siis me teame, millal prügiauto saata, mis konteineri juurde ja niimoodi eh, saame siis selle prügikogumismarssu, seda prügikogumismarsruuti optimeerida. ja sel moel oleme me peaaegu viiskümmend protsenti vähendanud prügikogumise kulusid, just logistika vallas tehtavaid kulutusi paljudes linnades. see on siis äh, kümneid miljoneid eurosid igal aastal paljude linnade jaoks kokku hoitud raha. Need andurid on põhimõtteliselt siis viis andmete tekitamiseks, nad koguvad infot, nad tegutsevad sõltumatult koguvad äh, infot siis temperatuuri, liikumise, kõige kohta, mis ühes või teises riigi konteineris toimub. ja hüved on üsna selged. Äh, toimimiskulud on palju väiksemad ja äh, see edendab ka taaskasutus, kui me teame, kui palju prügi me Eh, tekitame, kui palju sellest oleks võimalik ümber töötada, eh, siis saame ka aru, kui kasulik see keskkonnale. näiteks üks näide, terase tootmine Äh, näiteks äh, me kasutame seitsekümmend viis protsenti vähem energiat, kui me äh, ümber töötame kasutatud terast, selle asemel kasutada uut toorainet ja mina isiklikult leian, et Euroopa on juba, ähm, oleks täiesti ise varust-, suudaks end toorainega ise varustada, kui me asju rohkem uuesti kasutaksime ja kasutades neid äh, andmeid, mis me niimoodi saame, me ei peaks hakkama enam toorainet üldse sisse tooma ja see on väga oluline samm edasi ja need on siin siis mõned meie kliendid Euroopas, Hollandis me oleme esirinnas ümbertöötamise ja jäätmete kogumise vallas Hispaanias, Põhjamaal, paljud Ühendkuningriigi riigid, London näiteks ja teeme koostööd ka New Yorgiga Põhja-Ameerikas näiteks. me näeme, kuidas tehnoloogia muudab äh, seda, kuidas linnad ja paljud tööstusharud tulevikus tegutsevad, tehnoloogia saab aidata asju muuta ja äh, me oleme valmis tehnoloogiat kasutusele võtma nii palju kui võimalik, et asjad toimiksid tõhusamalt ja me suuksime, suudaksime inimestele tagada paremat elukvaliteeti ja paremaid teenuseid. ja ka Jaapanis oleme olnud üsna edukad ja väga imelik on see, et, et Euroopa idufirma suudab äh, Jaapanis kanda kinnitada. aga see näitab, kui olulised tehnoloogilised lahendused on. aitäh! Um, uh, aitäh selle esitluse eest, see oli konkreetne näide. Not only everyday contact with mobiles, but also with waste, wastes jah, teie riik on teada-tuntud mobiiltelefonide poolest, aga ka jäätmed on väga tähtsaks probleemiks, nii et väga tähtis oli seda veel kord kuulda. ja nüüd alustagem küsimuste-vastuste vooruga. kolleeg Booni saab Rahvapartei nimel kõigepealt sõna, palun. aitäh, härra esimees suur tänu nende ettekannete eest äh, ja nende inspireerivate mõtete eest äh, neljanda tööstusrevolutsiooni kohta ja selle kohta, kuidas see on ka seotud robootika ja suurandmetega. ma arvan, et seda arutelu tuleb alustada, kui me soovime saavutada eesmärki, milleks on Euroopa tööstuse konkurentsivõimelisemaks muutmine. mul on siiski muidugi ka mõned küsimused. mida te arvate nende valdkondade väljaarendamise tingimuste kohta, mõtlen siin just ühendav, ühendatavust, taristu seisu äh,, seda, et äh, taristu erinevad võrgustikud peavad olema kõrge kvaliteediga, kiired, äh, kiire ühendusega arvutuskeskused äh, ja see, kuidas need on omavahel kogu Euroopas ühendatud. mida te arvate mitte ainult kasutajatest kui inimestest, vaid sellest, kuidas kasutajad kui masinad omavahel suhtlevad. kuidas hoolitseda selle eest, et äh, välja töötataks parem äh, taristu ka selle valdkonna väljaarendamiseks? teine küsimus puudutab seda, mida ütles Mattias Puts äh, andmed kui allikas. olen nõus sellega, et me peaksime siin andmete omaniku küsimuse lahendama kuid meil tuleb ka aru saada, et kes neid andmeid toodab, sest mitte ainult eh, inimesed ei loo andmeid, vaid tihti need andmed tekivad automaatselt, eh, neid loovad masinad. nii et eh, väga tähtsad on need reeglid andmete, andmekaitse kohta, eriti kui tegemist on isikuandmetega reeglid isikuandmete jaoks peaksid olema näiteks teistsugused kui need andmed, mida on, nende andmete jaoks, mida on toodud masinad. kuidas seda omaniku probleemi lahendada? ja kuidas teha selgeks ka see, et äh, see majandusharu põhineb just andmete töötlusel. nüüd kolmas küsimus uued suhted inimeste ja robotite vahel. on täiesti selge, et meil on vaja äh, kommunikatsioonireegleid, uusi kommunikatsioonireegleid ja kui ma aru saan, siis tegemist ei ole nii-öelda mehaanilise kommunikatsiooniga, vaid meie inimesed kasutame oma häält ja meil on ju rakendusi mis saadavad meie hääle näiteks meie nutitelefoni kaudu edasi masinatele sõnumi näol siis. nii et me peaksime, te, peame tegema koostööd robotitega ja nüüd see vastutuse küsimus. see kontseptsioon, mida äh, professor Broitiga e-isikute kohta esitles, oli väga huvitav ja me peame olema väga ettevaatlikud, kui me räägime vastutusest traditsioonilises mõttes, sest tegelikult on meil vaja selles valdkonnas täiesti uusi lahendusi. ja me ja tahtsin veel öelda, et õiguskomisjonis on juba teatud küsimustega algus tehtud ja tööstuskomisjon peaks sellesse ka rohkem kaasatud olema. aga nagu öeldud, olen nõus, et meil on vaja reegleid, aga me ei tohi samas üle reguleerida. ja neljas punkt digitaalsel ajastul on võimalik väga palju erinevaid tooteid luua äh, ja teenuseid luua ja teatud äh, tarbijagrupile suunatud personaliseeritud teenuseid, see on täiesti uus äh, lähenemine ja see on neljanda tööstusrevolutsiooni suureks eeliseks. aga nagu teie, härra Rulands, ütlesite, meil on vaja selleks ühiseid platvorme, selleks, et äh, teenuste ja kommunikatsiooni turvalisus oleks tagatud, nii et meil on siin vaja ka täiesti uut lähenemist ja samamoodi veel ühine vastutus ning veel üks küsimus, isegi kui kõnelejad katkestatakse mitmeid kordi, esimees ütleb, et teil on niigi pikk kõne juba olnud ja kõneleja jätkab ja ütleb, et viimane küsimus puudutab äh, Äh, õigusloomet. võib-olla saate hiljem aega, proua Werner saab järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel sõna. võib-olla hiljem saate veel sõna, lubab härra esimees härra Poolile. jah, aitäh, härra esimees, me oleme nüüd väga palju rääkinud siin tehnoloogilisest tasandist neljanda tööstusrevolutsiooni puhul ähm, ettevõtte majandusest, sellest, et midagi on vaja ette võtta, uued ärimudelid, uued äh, mõttemeetodid äh,, aga ma tahaksin veel ühe vaatenurga tõstatada, nimelt äh, me peame ka töövõtjatega arvestama, sellega ei tegele ju mitte ainult ettevõtete juhatused, kellel on kohe kindlasti siin uusi probleeme uute ärimudelitega, uute äh, riskimudelitega, aga töövõtjad ka, töövõtjatel on ka suured uued probleemid. kas teie võiksite enda kogemustest rääkida ka sellest, millised ettevõtted on äh, töövõtjate probleemidega eriti hästi hakkama saanud või mõned riigid, mis on sellega eriti hästi hakkama saanud, on mingeid näiteid, eeskujusid äh, koolituste kohta, äh, ettevõtte nõukogude kaasamise kohta neljandasse tööstusrevolutsiooni või kas meil on mingeid uuringuid selle kohta, äh, millised olid nende tulemused või kas meil on vaja uusi uuringuid teha sest äh, tundub, et töövõtjad on selle küsimuse arutelu puhul natukene kõrvale jäetud. kas on siin mõeldud ka võimaliku sotsiaalse dialoogi peale Euroopa Liidu tasandil? ja teine küsimus me siin komisjonis tegeleme ju ka äh, robootika tsiviilõiguslike alustega, te mainisite seda ka ja käsitlesite päris põhjalikult, tõite välja ka suurandmed, ja siin tegelikult tõstatub üks küsimus, mida juba kolleeg tõstatas. taristu, mida meil on vaja lairibaühenduse väljaehitamiseks, need oleks minu kaks kõige tähtsamat küsimust. aitäh, proua! härra Tošenovski ECR fraktsiooni nimel, palun! aitäh, härra esimees, mina räägin oma emakeeles poola keeles, ütleb härra Tošenovski. mina tänan äh, külalisi väga huvitavate ettekannete eest. minu arvates on see arutelu täna siin väga päevakajaline. täna praegusel ajal räägitakse siin parlamendis erinevates valdkonnakomisjonides robotitest, robootikast, robotite väljatöötamisest, ehitamisest äh, räägitakse ka sellest, kas meil on võimalik välja töötada meetmeid ja kas me oleme mõelnud selle peale, et äkki need meetmed võivad mingil hetkel muutuda piduriks, sellepärast et me oleme liiga ranged reeglid paika pannud. mina tahtsin teada, millist rolli peaks siin seaduseloojad ka äh, mängima. suur tänu härra Proitiga, mille tema ütles, et äh, ma ei tahaks korrata seda, mida te ütlesite, aga te ütlesite, et äh, praeguses, praegustest teadustest piisab. tihti see võib-olla ongi nii, aga vahel on ka nii, et seadus võib teadus- ja arengutööd pidurdada mina isiklikult leian, et me peaksime palju rohkem keskenduma koolidele, teadus- ja arengutöö toetamisele, meil on vaja välja töötada teadus- ja arengutöö taristu, peaksime IT-struktuuridele palju rohkem tähelepanu pöörama, mõtlen siin näiteks lairibaühendust. mina kardan, et äh, kui me õigusloomes väga ranged piirangud peale paneme, siis me pidurdame arengut. tehnoloogiline areng on väga kiire ja me teame väga hästi, et äh, administratsioon tihti nii kiiresti ei tööta. ja see tähendab seda, et äh, areng mingil hetkel muutub äh, täiesti sõltumatuks ja mm, administratsioon jääb täiesti kõrvale nüüd see, mida ütles äh, härra Roland, kui me liiga palju sekkume, kui me liiga palju optimeerime, siis võib see ka probleemiks osutada siis on meil ainult ühtemoodi autod, sellepärast et äh, mudeleid koostatakse samade andmete põhjal ja see tähendab seda, et tegelikult me ju pidurdame oma arengupotentsiaali ja ei kasuta seda sajaprotsendiliselt ära. sellepärast tahan teada, mida teie sellest arvate, mida parlament peaks tegema, kus teie näete siin parlamendi rolli, milline on parlamendi roll selles arengus, kas me peaksime olema siin aktiivsed äh,, või kas me peaksime pigem üritama ainult tõkkeid kõrvaldada ja võib-olla me peaksime välja tulema nendest traditsioonilistest käitumismustritest. mina tahan, et meil oleks väga palju erinevaid autosid, mitte ühte mudelit. aitäh, kolleeg. saan aru, et küsitsite siin tööstuslikust tegevusest, ilma et äh, õigusloomelised lahendused ei pidurdaks ja et inimesed ka ei sekkuks kuidagi. issand jumal! aga aitäh! kolleeg Pütikhofer Roheliste fraktsiooni nimel. aitäh, esimees! Äh, suur tänu, härrad, ettekannete eest, mul on mõned küsimused. kõigepealt härra Puts, te möödaminnes mainisite, et ka Hiina tegeleb tehnoloogilise hüppe edendamisega või selle suure hüppe tegemisega. näiteks on nad äh, koostanud Made in China kaks tuhat kakskümmend viis strateegia, mis äh, määratleb konkreetsed eesmärgid. mind huvitab selles kontekstis, milline oleks teie nõuanne selles osas, millise strateegia peaksid valima Euroopa ettevõtted ja Euroopa otsustajad? Te teate seda hiljutist Cookeri juhtumist ja volinik Ök Oettinger on üsna selgelt oma seisukoha välja öelnud. ta on öelnud, et Euroopa peab kaitsma strateegilise tähtsusega ettevõtteid ja tööstusharusid, kui Euroopa soovib jääda nii-öelda avangardi hulka või rajaleidjate hulka. kuidas teie seda näete, kas Hiina tekitab teile selles osas muret? teiseks, VKE-d ei olnud teie ettekannetes tähtsal kohal. kui me räägime nendest uutest tehnoloogiatest, siis äh, minu küsimus on selline. Äh, kuidas me peaksime käsitlema standardiseerimist? kas me peaksime standardiseerimisele lähenema Euroopa tasandil või ülemaailmselt? see on VKD-l oluline küsimus ja kolmas küsimus, digioskused, ma arvan, et see on äh, halvasti hoitud saladus, et väga suur osa meie tööjõust ei oma veel vajalikke digioskusi. kas teie näete siinkohal kohta Euroopa tasandi algatusele kui me vaatame asja digitaalse ühisturu aspektist, siis võiks ju arvata, et Euroopa võiks siin tegutseda, aga teisest küljest, kui vaadata jälle nii-öelda seda pädevuste teemat, siis pädevused on ju tegelikult liikmesriik, siis see on ju tegelikult liikmesriikide pädevus või isegi piirkondlik pädevus. kuidas sellega tegeleda? suur tänu, härra Kolitšek äh, kell kuue aitäh, härra esimees, ka mina räägin oma emakeelt, tšehhi keelt. meil on lairibaühendus, mis tähendab seda, et me tegelikult oleme võimelised andmeid vägagi kiiresti eh, transportima. see on asja üks pool, aga teiselt poolt tekib meil andmete omanduse küsimus, näiteks äh, kosmonaudid äh, koguvad ka väga palju andmeid, need andmed avaldatakse internetis ja siis on teine hulk inimesi, kes neid andmeid analüüsivad ja ähm, selle kaudu siis loovad uusi teadmisi, nii et neid andmeid analüüsitakse. kui me nüüd ei lase neid andmeid analüüsida, siis me ei tee ju mitte mingeid edusamme. ja teiseks, automatiseerimine. ma palun, et meie eksperdid käiksid ka näiteks ettevõtetes, vaadake näiteks, kuidas äh, klaasi automaatselt äh, äh, toodetakse, me näeme, et kõigepealt mõõdetakse neid andmeid, äh, vaadatakse, kui palju on vaja äh, Äh, erinevad toorained, äh, nagu näiteks liiva, ja teiselt poolt juhitakse siis kogu seda tootmisprotsessi. kõik on reguleeritud, kõik käib ühtemoodi, konkreetsetes tootmisprotsessi osades äh, kogutakse andmeid, neid andmeid analüüsitakse ja siis vastavalt nõuetele toodetakse siis äh, erinevas vormis klaasi, mis hiljem pannakse kokku üheks tooteks. ja see ongi neljanda tööstusrevolutsiooni sisu põhimõtteliselt. ka klaaspakendite puhul on asi täpselt samasugune pakendite tootmine toimub täiesti automaatselt ja mida teevad inimesed seal? tegemist on programmeerijate, mehaanikutega, arendajatega, kes süsteemi kohandavad nii protsessi, tooteprotsessi alguses kui ka lõpus. noh, nagu ikka see käib tootmisprotsessis. ja siis on veel eksperdid, kes töötavad Fraunhoferi instituudis selleks, et tulevikku luua, aga rohkem ei ole neil võimalik saavutada nii palju kommentaare minu poolt, siiski üks asi veel. kas te arvate, et on õige, et meil on see andmete kohta üks ühine protokoll, aitäh! suur tänu, kolleeg Tamburano ENF eh, e NL-i nimel. Grazie di cuore tutti i relatori per averci illustrato alcune situazioni che sanno non il futuro. suur tänu selle eest, et kirjeldasite meile juba praegust olukorda Äh, mitte ainult tulevikku. Äh, tehniline areng äh, mõjutab ka seadusandjaid. me peame võtma õigusakte, mis kehtiksid nii pikemas kui lühemas tulevikus. täna me räägime asjade internetist ja suurandmetest. homme me hääletame uue energiamärgise äh, direktiivi osas siin komisjonis, seega ma tahaksin küsida teilt, mida teie arvate äh, majapidamisseadmete ühendamisest äh, asjade internetti? Äh, me räägime siis seadmete ühendamisest kas otseselt või kaudselt nutitelefonide kaudu kas see on midagi sellist, mis tulevikus Euroopas areneb, kas see toob kaasa ka kvalitatiivse, mitte ainult kvantitatiivse muudatuse majapidamistest, kas see võib äh, vähendada äh, Äh, näiteks äh, võrkude ülekoormust ja, ja vähendada ka kulusid. kas Euroopa tootjad on juba siin tooteid turule toomas ja kuidas äh, olla konkurentsis teiste maailmajagadega, kuidas teistes maailmajagudes see toimub uh,? Thank you very much! suur tänu! ja nüüd kolleeg rollist ei ole meiega Marta no.. Äh, aitäh, esimees, aitäh selle selgituse eest. jah, äh, mulle tõesti jäi teid kuulates mulje, et me ei ole enam kuigi äh, kaugel sellest, kus ettevõtte juht vajutab kuskil nupu peale ja siis tooted liiguvad kogu maailmas ringi. jah, Äh, meie oleme harjunud aga tööd tegema, oma tööd korraldama ja mul on üks küsimus, mis meie esindab, kuidas jääb lugu selle sotsiaalse küljega, sest et sellel kõigel on ju äh, sellele ka mõju, kui äh, neljas tööstusrevolutsioon tõesti aset leiab. jah, aga üldiselt ma arvan, et see asi on positiivne, need üksikasjad, mida te meile tutvustasite, neist on meile tõesti kasu meie aruteludes, mitte keegi ei saa meile öelda, et on väga raske jälgida neid tooteid, mida neljanda tööstusrevolutsiooni raames toodetakse ehm, nii et, et asju on tõesti võimalik jälgida, ehm, sest et kui mina olen nõudnud seda jälgimise süsteemi sisse toomist, siis on öeldud, et väga raske on seda jälgida, kui toodet ehm, kuskil Hiinas valmistatakse. et nüüd, mis puudutab tööstusspionaaži, siis osaliselt te juba minu küsimusele vastasite aga äh, neljas tööstusrevolutsioon, kas see on dehumaniseeritud äh, tööstusharu ning äh, lõpetuseks jah, see, et asjad kiiremini toimuvad, see on nagu hea, aga kas meie praegused võrgustikud on kohastatud neljanda tööstusrevolutsiooni vajadustele, see oleks lühidalt minu poolt kõik, aitäh! Uh, suur tänu, kolleeg! märkuste ja küsimuste eest. kallid kolleegid, nüüd on võimalik paluda veel sõna. välja arvatud härra Poni, teie saate jätkata, kui te soovite, aga kas keegi soovib veel sõna? härra Poni, meil on veel aega teie jaoks. Te soovisite lõpetada. nüüd teil on see võimalus härra esimees, kolleegid juba tegelikult esitasid selle küsimuse, küsimus on see, milliseid regulatsioone meil on vaja, milliseid regulatiivraamistikke ja ka mitteregulatiivraamistikke on nende lahenduste jaoks vaja ja oluline on siinkohal mõista, et paljudes valdkondades äh, kuna äh, seadusandlus ja tehnoloogia võistlevad omavahel ja tehnoloogia alati võidab, sellepärast et tehnoloogia on kiirem kui seadusandlus äh, siis äh, on oluline mõista seda, et meil on vaja reegleid, aga see ei tähenda seda, et meil oleks vaja väga karmi regulatsiooni. me peame otsustama, millised on need valdkonnad, kus on vaja näiteks nii-öelda soft law lahendusi, eneseregulatsioone, käitumisjuhiseid. see on oluline. aga kui me räägime nüüd võtmelahendustest siis me peame ka lähtuma olemasolevast õigusest. ja äh, kui me nüüd keskendume sellele vastutuse küsimusele seoses robotitega, siis see küsimus ei ole väga äh, lihtne ja suur tänu selle inspireeriva äh, mõt-, mõtiskluse üle e-isiku äh, mõiste ümber, ma saan aru, et ka teie distantseerute natuke sellest e-isiku kontseptsioonist ja teil on palju küsimusi. meie peame mõtlema selle peale, millist regulatiivraamistikku on vaja ja meie peame toetama selle väljaarendamist. aga minu kolleegid juba mainisin seda, nii et see oligi minupoolne väike lisandus. suur tänu. nüüd saame pöörduda tagasi meie esinejate poole nüüd ma paluksin vastata kas siis küsimuste kaupa või märkuste kaupa, teil on nüüd natuke aega vastamiseks. jah, suur tänu, küsimusi oli väga palju, ma tegin märkmeid, aga ma ei ole kindel, kas ma kõik üles sain kirjutada, aga ma alustaksin härra Martani küsimusest. me ei usu, et äh, see, meie tehased jääksid inimestest täiesti lagedaks, meil on Hamburgis äh, mudeltehas, Mm. Äh, kümme aastat tagasi äh, töötas seal tuhat kakssada inimest, praegu on see peaaegu täielikult digiteeritud, seal töötab ikkagi tuhat kakssada inimest, ainult et toodang on äh, kaheksakümmend protsenti kasvanud ja loomulikult tuleb oskusi arendada, tuleb inimesi harida, koolitada kooskõlas selle tehnoloogia arenguga. aga kui me ei oleks seda koolitamist teinud, siis äh, või seda tehnoloogilist muudatust teinud, siis see tehas oleks tänaseks suletud, see ei oleks konkurentsivõimeline, nii et küsimus on selles, kuidas püsida ülejäänud maailmaga konkurentsis ja seetõttu tuleb trendidega kaasas käia. vastasel juhul USA, Korea, Hiina teevad kõike sel, kõike sedasama, me juba näeme seda ja kui me räägime robootikast, siis öö, äh, Äh, statistika ütleb, et Saksamaal on umbes kakssada kaheksakümmend robotit äh, kümne tuhande töötaja kohta tööstuses. Äh, Hiinal on nelisada, Koreal on kolmsada, nii et te näete siin arenguruumi. ja kui Hiina ja Korea ja USA midagi teevad, siis meie peame samuti tegema, see on reaalsus. ja me ei ole tegelikult näinud, et näiteks meie Hamburgi tehases töötajate arv Äh, väheneks ja see on meie kõige kaasaegsem tehas hetkel. mis puudutab nüüd andmete kasutust ja äh, optimeerimist, äh, et me jõuame alati sama mudelini välja. kui me räägime näiteks voolujoonelisusest auto puhul ja tuuletakistuse minimeerimisest, siis on selge, et algoritmid liiguvad samas suunas, aga igal kliendil siinkohal on oma roll, nad vaatavad, mida turg soovib, neil on oma disaininõudmised ja Maserati, Porsche, BMW, Volkswagen eh, jäävad ju ikkagi oma brändi juurde, oma disainide juurde ja seetõttu jäävad ka erinevused alles nii et kõik autod ei hakka samamoodi välja nägema. nii et ma arvan, et me peame laskma turul siin toimida. standardiseerimine ma arvan, et standardiseerimine üldiselt peaks toimuma globaalsel tasandil ja see peaks olema kombineeritud siis selle äh, pehme äh, regulatsiooniga ja samuti ka adapteerumisega tööstuse reaalsusele, sellepärast et kui kiiresti ei kohaneta, siis jäädakse rongist maha. Äh, ühilduvus, jah loomulikult meil on vaja infrastruktuuri. neljanda tööstusrevolutsiooni jaoks on meil tõesti vaja ühendatud äh, tehaseid, meil on vaja reaalajas toimivaid lairibavõrke ja äh, andmeedastuskiirus peab olema nii kõrge kui võimalik ja see ei ole praegusel hetkel Euroopas kõikjal tagatud meie arvates kõrge kvaliteediga kommunikatsioonivõrgud on hädavajalikud. nii et ma jääksin nüüd, piirduksin sellega ja võib-olla kolleegid saavad jätkata. võib-olla saate midagi hiljem lisada. ma sain aru, et olid konkreetsed küsimused äh, härra Kegelainenile. jah mul on märkused tegelikult selle eh, ühendatuse või võrkude kohta, sellepärast et see on meie jaoks väga oluline küsimus. meie kasutame selliseid sensoreid, meil on ülemaailmsed rändluslepingud eh, suurte võrguoperaatoritega üle kogu maailma ja me näeme, et eh, tegelikult need ärimudelid on samad kui tavalise äh, Äh, mobiilside äh, puhul Euroopa Liidu tasandil, kui meil õnnestuks äh, täielikult vabaneda rändlustasudest ja jõuda üle-euroopalise võrgutehnoloogia platvormini, asjade interneti osas äh, see tegelikult looks aluse uuele innovatsioonile. Äh, see annaks võimaluse uutele firmadele pakkuda nutiteenuseid, arendada uusi teenuseid, koguda täiendavaid andmeid. ma usun, et kümme aastat tagasi või, või veel kaugemal minevikus tahtsid kõik telekomifirmad Äh, liikuda äh, mobiilside mm, väärtusahelas ülespoole, pakkuda rakendusi, igasuguseid huvitavaid süsteeme ja nüüd on selline risk, et äh, asjade interneti puhul võivad ka hakata mobiilioperaatorid looma omaenda patendiga kaitstud platvorme ja teenuseid ja ma arvan, et see on risk ja äh, see ähm, jätab kõrgeks äh, selliste mm, lahenduste võrgukulud, kus on väga palju sensoreid. Äh, teine küsimus oli nüüd sellest äh, avalikus ja eraandmetest ja andmeloodud andmetest, masina loodud andmetest. minu küsimus minu seisukoht on see, et äh, avalike institutsioonide poolt kogutud andmed peaksid olema avalikud, eriti toorandmed, aga samuti kuna toot-, toorandmed iseenesest ei anna väga palju, nendest andmetest tuleb info välja võtta ja selle info loomine andmetest äh, tähendab rasket tööd ja andmeanalüüsi. ja ma usun, et see info, analüüsipõhine info ei pea enam olema avalik isegi juhul, kui andmed saadakse avalikest allikatest, sellepärast et see annab võimaluse ettevõtetele osaleda väärtusahelas ja äh, luua endale ärimudel. tegelikult äh, selle valdkonna mõte ongi ju äritegevus ja töökohtade loomine, nii et nii palju nendelt teemadel. suur tänu vastuste eest, härra Kegelainen Enevoo juht. nüüd ma palun härra Putsil vastata küsimustele. Äh, daamid ja härrad, äh, kõigepealt äh, ma ei vabanda, et ma just Fraunhofeni instituudi professor olen ja teadusuuringutega tegeleb ja mul on väga hea meel, et ma ei ole poliitik sellepärast, et mida iganes me tööstusrevolutsiooniga, ka neljanda tööstusrevolutsiooniga teeme, me peame tegema seda kiiresti, kaks-kolm korda kiiremini kui siiamaani, sellepärast et me elame maailmas, kus selle teema üle ei saa lihtsalt arutleda. ma mäletan, et viis aastat tagasi meie rääkisime E3 tootmisest ja meie jaoks oli kõige olulisem siis inimeste kaasamine ja siis me mõtlesime veel väga palju ka robotitele, aga ma arvan, et väga palju äh, põnevam on noori inimesi kaasata, sellepärast et noored ju kasutavad igasuguseid telefone, mina olen vanem kui viiskümmend viis aastat juba ja mina olen õppinud neid vidinaid kasutama, aga nemad kasutavad neid automaatselt. ja äh, me peame lihtsalt kaasama noored innovatsiooni, paluma me neil asju teha Äh, suured ettevõtted, ka Siemens praegu loovad võrgustikke idufirmadele, sest nad teavad, et innovatsioon, mille aluseks on tugev süsteem, seda on väga raske korra, korraldada. nii et, et isegi suured ettevõtted loovad praegu neid innovatsioonisüsteeme, nii et, et esimene asi, tegelikult tegutsege kiiresti ja tehke seda noorte heaks, sest tööstuses tavaliselt langevad inimese, äh, otsused inimesed, kes on nelikümmend viis aastat olnud, nad äh, on inimesed, kes on õppinud neid vidinaid kasutama ja kui need katki lähevad, paluvad oma lastel neid parandada nii et, et nüüd vastuseks äh, proua Wernerile, teil on õigus. me lõime paar aastat tagasi oma teadusuuringute keskuse ja esimesed külalised äh, tulid just nimelt äh, sinna ja küsisid meilt, et no mida te seal siis õigupoolest teete aga ma arvan, et meil ei olnud mingeid muid võimalusi. kakskümmend viis aastat tagasi, kui me simulatsioonidega alustasime, siis kõik ütlesid, et meil ei ole õigeid süsteeme, Eh, need asjad on liiga keerulised, et meil ei ole andmeid, ometigi see kõik juhtus, me praegu kasutame simulatsioone saja protsendi ulatuses. ja sama asi juhtub andmetega, huvitav on siin aga see, et me le-, peame leidma inimesi, kes äh, tahavad asju teha teistmoodi, me peame siin pöörama tähelepanu paindlikkusele ja meil on suured võimalused, see härra Kolitšek, mida teie äh, rääkisite seoses klaasitööstusega, see on lihtsalt automatiseerimine, see ei ole mingi uus ärimudel, uus ärimudel hakkab siis äh, kui me selgitame inimestele, äh, mida äh, viis aastat tagasi klaasiga tehti ja siis äh, uuendame täiesti tooteid. ja härra Pütikoferile tahaksin öelda Hiina kohta järgmist. ma olen pisut üllatunud keegi tõesti arvas, et seda kõike ei juhtu. meie oma ülikoolis Chemnitzis, meil on kümme protsenti välisüliõpilasi, enamus neid tuleb Hiinast. Äh, põhiliselt rikaste hiinlaste lapsed, nemad ei ole just need kõige nutikamad, aga me tahaksime, et kõige nutikamad hiinlased meile tuleksid. aga jah, see on normaalne protsess, ma arvan, et et see on üks teema, millega me peame toime tulema, me peame tegutsema kiiresti ja innovatiivselt. ja ma näitasin seda ringi siin, teid ei olnud küll kohal, kui ma seda selgitasin, see on lihtsalt füüsikaseadus. meil Äh, me ei saa lihtsalt öelda, et meie arvutid ei ole piisavalt kiired, kõik need asjad lihtsalt juba juhtuvad, meie asi on lihtsalt lüngad täita, leida oma tugevad küljed, oma võrgustikud, oma innovatsioon, uued asjad ja kõik see juhtub. ja me peame Hiinaga suhtlema lihtsalt selleks, et neilt õppida ja äh, selleks, et hoida ära Euroopa tööstusettevõtete Hiinasse minek aga meil praegu veel strateegiat ei ole, aga see strateegia sünnib. jah, eh, te väga pikalt ütlesite, et meil ei ole strateegiat tegelikult. oli nii, jah? jah. aitäh. ja, ja nüüd annaksin härra Broidiga meile võimaluse vastata. palun, teil on sõna et eh, tahaksin teid üle julgustada, te olete õiges kohas, asi ei ole enam rahvuslik või riiklik, see on nüüd juba rahvusvaheline ja vähemalt Euroopa tasandi asi. kui te mõtlete näiteks Euroopa ja Euro Ameerika eraelu puutumatuse kilbi teemadele, siis ükski liikmesriik üksinda selliseid asju ei arutaks, seda teeb Euroopa ja seetõttu on meil vaja tugevaid Euroopa seaduseid, aga me peame ka mõtlema, millised need seadused peaksid olema. ma arvan, et me ei tohiks üle reguleerida. olen siinkohal eelkõnelejatega nõus. jah, meil on vaja asju reguleerida Euroopa tasandil, aga me peame vaatama tähelepanelikult, kust ja mida kõigepealt räägiksin andmete omamisest. andmete omamine on väga keeruline teema, sest meil ei ole siin selget kontseptsiooni. asi ei ole sarnane autoriõigusega või ebaausate kauplemistavadega. see on lihtsalt niisugune äh, killukene ja miks peaks neid killukesi kaitsma? tegemist on millegiga, mida toodavad masinad. Neid andmeid toodavad need, kes suudavad endale masinaid lubada ja miks me peaksime neid kaitsma, mil-, mis põhjusel? selle üle peaksime mõtlema. kui me tõesti tahame, et keegi andmeid omaks. võib-olla meil võiks olla reguleeritud juurdepääs andmetele, sellepärast et meil on ju need andmefondid ning võib-olla võiks vaadata, kuidas neile juurde pääseda. aga see on samuti väga keeruline, sellepärast et meil on juba teatud määrused, näiteks Euroopa määrused kaubandussalad, ärisaladuste osas, andmebaaside osas, andmete privaatsuse osas. meil on terve rida reegleid, mis on üsna head ja võib-olla võiksime selle asemel, et me siin niimoodi suure pauguga uue andmeseaduse välja mõtleme, võib-olla me järk-järgult arendame edasi neid direktiive, mis meil juba on võib-olla niimoodi saame edasi liikuda kiiremini ja tõhusamalt ja mitte üle reguleerida. ja ma toetan ka oma Soome kolleegi, kes ütles, et võib-olla valitsus, me, sest valitsusele me maksame ju makse, et võib-olla valitsus võiks oma andmed avalikustada kõigile. aga ettevõtted, kes on tõesti rasket vaeva näinud selleks, et teatud eeliseid saada, öelda neile lihtsalt, et teie peate kõik andmed avalikustama peale oma ärisaladuste. ma arvan, et see on liiga kaugele minek. mõelgem Google'ile ja Facebookile. Nemad juba oma andmeid ei avalikusta. tegemist ei ole mingite avalike andmebaasidega kõigi jaoks. nii et, et eh, me ei tohiks siin liiale minna. teiseks vastutus Äh, tavaliselt vastutust reguleerivad riiklikud seadused, aga digitaliseerumise kontekstis see enam nii ei ole. ma arvan, et te siin olete õiges kohas selleks, et mõelda digitaalsele vastutusele, mitte ainult vastutusele digitaalsete toodete eest, vaid äh, tööstusrevolutsioonile neli ja asjade digitaliseerumisele, sest see ei ole enam Saksa, Kreeka või Venemaa probleem, see on Euroopa probleem ja seetõttu ma arvan, et äh, siin peaks kaaluma teatud kontseptsioone, võib-olla äh, on see aluseks Euroopa tsiviilõigusele, aga äh, siis peaksime ka asjale lähenema väga ettevaatlikult ning mina ei usu, et me saame siin asju kiiresti lahendada, lihtsalt uusi mõisteid välja töötades me peaksime vaatama neid vanu mõisteid, millega me oleme siiani hakkama saanud, näiteks Saksamaal Äh, meie süsteem on toiminud juba sada kakskümmend aastat umbes. miks hakata seda kohe pea peale pöörama? miks mitte vaadata neid süsteeme, mis meil liikmesriigides on, Prantsusmaal või ükskõik kus ja sealt asju edasi arendama? niisiis, mina ei toeta kohe e-isiku loomist ja mingil hetkel võib-olla tõesti, aga mitte kohe sellepärast, et kui peab hakkama asju kohe reguleerima, tuleb mõelda nii paljudele asjadele, et ei ole võimalik ette näha, mis juhtub täpselt ja võib-olla eh, eh, üks põhimõte, mis mulle väga meeldib, jah, läheme üle jõe siis, kui me jõeni jõuame. niisiis eh, ärgem liiga palju teoritiseerime, ma võib-olla ei ole siin väga tüüpiline jurist, aga järgmisena strateegia. toetan täielikult teid. meil ei ole strateegiat ja see on kahetsusväärne Äh, sellepärast, äh, kui me rahastame teaduslikke projekte Euroopa ettevõtteid äh, Euroopa maksumaksjate rahaga, siis ma arvan, et me peame reguleerima ka, et need leiutised jäävad Euroopasse ja tugevdavad Euroopat ja neid ei tohi ära anda Hiinale või ükskõik kellele teisele. ja lõpetuseks, jah, tööseadusandlus Eh, see on samuti väga oluline teema, oleme ka seda valdkonda uurinud. ma arvan, et meie ülesanne on eh, jah, töö, tööjõudu muuta, sest et ega töö kuhugi ei kao, aga see on no, väga teistsugune töö ja see on väga tundlik teema. ning eh, arutelud käivad ka selle üle, kuidas seda kõike rahastada on tehtud ettepanek, et kõiki tuleks lihtsalt rahastada, kõigile tuleks raha anda, sest tööd teevad niikuinii robotid. aga eh, mulle tundub, et see ei ole õige lähenemine, ma arvan, et töö peaks jääma ja peaks jääma tasuline töö, töö eest tuleks maksta rohkem, aga see töö peaks olema ka parem ja tõhusam töö. ning äh, siin on jah, meil ülemineku probleeme, me peame eh, sellele asjale mõtlema ka õiguslikust aspektist, aitäh aitäh teile kõigile, ütleb härra Puusek. aitäh nende väga huvitavate märkuste, sõnavõttude eest, aitäh, et te täna siia tulite. Te olete ka järgmine kord väga teretulnud, võib-olla aasta pärast. ma ei tea, kas meil kõik seadused selleks ajaks valmis on, kas see on piisavalt kiire, aga veel kord suur aitäh. Uh, ja nüüd alustame nii umbes kümne minuti pärast. kolleeg Federali raportiga aga nüüd kaks lühikest ülevaadet ITRE komisjoni lähetusest Iirimaale Kooki. palun, et härra Zanonato, meie kolleeg, sellest lühikese ülevaate teeks. aitäh jah, äh, see oli kahtlemata väga huvitav äh, missioon, külaskäik. Äh, käisime siis märtsikuus Iirimaal härra Rüübi, härra Kelly, härra Vonset ning proua Kappel oli meil samuti kaasas ning nagu ma ütlesin, kõik need kohtumised, mis meil toimusid, olid äärmiselt huvitavad. me avastasime enda jaoks riigi, mis on tõesti arengute esirinnas ja on mõistnud, kui oluline on äh, investeerida infotehnoloogiasse. ja tööhõive selles sektoris on oluliselt kasvanud kõigepealt esimene Tindal oli rahvusvahelises, rahvuslikus institutsioonis Cookis, Tindal oli eh, tuntud Iiri füüsik, eh, kes avastas kasvuhoone efekti, nii et, et tegemist on tõesti tähtsa tegelasega. Eh, tegemist on Iirimaa suurima teaduskeskusega, kus kogutakse just infot kommunikatsiooni kohta. Vernon Murphy Euroopa tehnoloogiaettevõtete klostrist rõhutas, kui oluline on, et oleksid sidemed teadusettevõtete ja, ja ülikoolide ja ettevõtete vahel. näiteks kraadiõpe peaks olema kohandatud eh, just nimelt eh, ärisektori või majanduse vajadustele, näiteks mis puudutab andmekaitset, pilveandmete turvalisust ja ja professor Sullivan, kellega me ka kohtusime, rääkis meile, et äh, meil on vaja andmete magna hartat Euroopa tasandil ja äh, see peaks sisaldama siis selliseid põhimõtteid, mis on seotud andmekaitsega äh, nii et, et oleksid kaitstud isikuandmed, samuti ühiskonnaandmed ja äh, äh, see on kõik seotud sellega, millest just kuulsime, käisime ka Cooki Tehnoloogia Instituudis. ja äh, mul oli väga hea näha, et see instituut kasutab seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi ja Horisont kahe tuhande kahekümne vahendeid selleks, et edendada energiatõhususe projekte ja taastuvenergia kasutamise alaseid projekte andmete töötlemise keskustes Äh, samuti käisime äh, siis ähm, äh, taastuvenergia mere, mereenergia ja loodete energia uurimisega tegelevas teaduskeskuses. ning selles keskuses just tegeldakse siis just nimelt selle uurimisvaldkonnaga. ja käisime ka veeldatud maagaasi terminalis Shannonis ja minu jaoks oli see eriti huvitav, sest et mina olen LLG raportööriks. aga eh, eh, kuigi seda projekti on, eh, see projekt on üks Euroopa huvi projekt, tegeleb sellega põhiliselt riiklik energia reguleeriv asutus ja selle projektiga pole veel lõpule jõutud. nii et, et ma arvan, et kuivõrd see projekt on Euroopa jaoks väärtuslike projektide nimekirja, siis see veel tingimata ei tähenda seda, et seda projekti on võimalik kiiremini lõpetada. aga igatahes see oli väga huvitav külaskäik ja aitäh sekretäriaadile selle korraldamise eest. kas keegi soovib esitada küsimusi või midagi lisada? ei, keegi ei soovi, aitäh. aitäh selle väga huvitava ülevaate eest ja aitäh sekretäriaadile ja nüüd eh, teine ülevaade ITRE komisjoni lähestusest Soomesse ja Eestisse. ja palun, et kolleeg eh, Kumpula Natri eh, selle lähetuse juht annaks meile ülevaate, palun, teil on sõna aitäh, kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes Helsingisse ja Tallinnasse tulid, meid ei olnud eriti palju, aga eh, tahaksin äh, tänada Mark Pimisit meie sekretariaadist, kes äh, selle kõige hori-, korraldas ja kõik toimus suurepäraselt kõigepealt käisime Soome parlamendis ja saime teada, et et äh, seal lähenetakse Euroopa küsimustele demokraatlikult, äh, ministrid tulevad parlamendikomisjonide ette äh, ja seetõttu parlamendi ja valitsuse seisukohad on sarnase, see on palju, üsnagi erinev olukorrast teistes riikides. siis käisime ka andmekeskustes ja nutivõrkudes, Fingridis ja saime teada, Äh, uuest äh, andmekeskuse programmist äh, tahetakse vahetada siis tsentraliseeritud infot elektrienergia jaeturgude kohta. see tähendab, et kõik osapooled, siis lõppkasutajad, võrguomanikud, energiatarnijad omavad kõik võrdset juurdepääsu infole, nii et, et nii on inimestel kerge teenusepakkujaid vahetada ja nõnda edasi. nii et, et see, mida meie siin reguleerime, nemad on selle äh, mudeli juba kasutusele võtnud. Äh, siis äh, käisime ka idufirmasid vaatamas käisime vaatamas ühte mängudega tegelevat idufirmat ja äh, äh, vaatasime ka siis sada kuutkümnet idufirmaga tegelevat võrgustikku, kes on teinud koostööd siis Venemaa firmadega ja nõnda edasi. Äh, nii et, et ja külastasime ka tekest suurimat teadus- ja arendustegevust rahastavat ettevõtet, nii et, et tõesti vaatasime siis, kuidas idufirmasid rahastatakse ja kuidas seda ka tulevikus saaks Äh, siis kolmapäev, meie lähetuse teine päev oli ajalooline päev, ENVI ja ITRE komisjon esmakordselt tegutsesid ühiselt. ja see oli üsna tore, et kaks komisjoni läksid koos metsa äh, ja rääkisid seal bioökonoomikast äh, ei rääkinud siis eraldi innovatsioonist või keskkonnast, vaid ühiselt Äh, käisime siis ähm, äh, jah, Soome metsandussektoriga tutvumas äh, ja siis pärast käisime ka saekaatris, nii et, et ähm, ma äh, tal, et kõik mäletavad, seal kasutati kõike ära, saepuru, pelletid, nii et, et ühtegi pilbast ei jäänud järele, <laughs> kõik kasutati ära. ja siis saime teada veel et, et üheksakümmend protsenti pui-, puidust Soomes on pärit sertifitseeritud metsadest. niisiis kasutatakse sertifitseeritud puitu ja siis läksime ühte suurimasse kütuseettevõttesse, samuti Nestesse ja nemad äh, siis äh, toodavad kümme miljonit tonni naftat aga suur osa sellest on ta-, taastuvenergia põhine, see kütus, mida nad toodavad, nii et, et nad keskenduvad tõesti jätkusuutlikkusele ja jälgitavusele, see ei ole päris sarnane sellega, mida tehakse toiduainete tööstuses, näiteks kui kasutatakse taimeli kütusesektoris, siis siin on see päritolu jälgitavus hoopis teistsugune ja need Eh, nende ettevõttes on tuhat inimest, kes on seotud teadus- ja arendustegevusega eh, ja seitse protsenti nende eh, rahast läheb siis just nimelt selles kütuste või taastuvenergia vallas tehtavatele teadusuuringutele. Lufthansa kasutab muideks nende tooteid ja nad on väga tänulikud kvaliteedi eest. siis läksime laevaga Tallinnasse Äh, äh, seal oli siis Tallinki laevafirma ehitatud, äh, esindatud, saime teada siis, millised on need uued laevad, mida Tallink tahab kasutusele võtta, mida Helsingis toodetakse. ja nüüd siis esitatakse Äh, uut laeva, mis suudaks kasutada nelikümmend, äh, suudaks transportida nelikümmend protsenti rohkem äh, reisijaid, aga kasutaks viisteist protsenti kütust vähem, nii et, et see võimaldaks energiat säästa ja kohtusime ka Wärtsilaga sellepärast, et nemad toodavad ka e-mootoreid ja tegemist on siis laevamootorite tootjaga, kes keskendub just nimelt veeldatud maagaasi põhistele mootoritele nii et, et teema on meie äh, komisjonis ka väga aktuaalne, kui me räägime äh, vääveloksiidi heitmetest ja muust. Äh, nii et, et me teame, et kui kasutataks veeldatud maagaasi, siis need heitmed väheneksid osuliselt. aga hetkel väga vähe laevu veel kasutavad selliseid uut tüüpi mootoreid nii, ja miks ei võeta neid rohkem kasule, sellepärast et äh, probleemid on infrastruktuuriga, äh, laevade tootmine võtab aega, konkurents tarne vallas ja need on kõik teemad, millega meie komisjon parajasti tegeleb. Äh, ja võib-olla peaks vaatama ka kuidas kohalikul tasandil reguleerivat raamistikku ühtlustada Äh, kohtusime ka Eesti Parlamendi Riigikogu esindajatega, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimeestega, kes ütlesid, et nad üritavad kopeerida äh, Soome mudelit, teevad äh, koostööd ja saime teada ka Uberi probleemidest, sellepärast et Eestis on olemas juba reeglid Uberi taksojuhtide jaoks, toimus siis nende seaduste esimene lugemine. ja, ja Äh, nii kui kasutatakse Uberit, tuleb maksta nii takso kui ka julgeoleku eest ja see on väga huvitav meie jaoks. ja käisime ka e Eesti äh, näituseruumis, äh, saime teada e-teenuste e, e-kodanikuks olemise kohta. riigis on vähem kui kaks miljonit inimest, aga nad soovivad saada endale vähemalt kümme miljonit e-kodanikku ja iga Äh, igal äh, Eesti kodanikul on äh, siis oma konto, mille, mida nad saavad kasutada oma ID-kaardiga ja meil toimus kohtumine ka majandusministeeriumis. Ähm, nemad tahavad olla digivaldkonnas esirinnas ja samuti paljudes energeetika küsimustes. ja suur aitäh kõigile, kes korraldasid selle Äh, lähetuse ja lugege ka Markuse koostatud dokumenti. aitäh! kas kellelgi on midagi lisada? kolleegid? kas keegi soovib küsimusi esitada? ei soovi. suur aitäh! aitäh selle eest, et te Äh, käisite Iirimaal ja Eestis ja Soomes ja aitäh kõigile kolleegidele, kes osalesid. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Äh, see on heite kulutõhus vähendamine ja investeeringud süsinikdioksiidi heite vähendamisse. me kõik teame, kui oluline see on. ning me tahaksime nüüd vaadata läbi oma kolleegi Federley raporti. ta on oma arvamuse koostanud kodukorra reegli viiskümmend neli alusel, tegu on tõhustatud koostööga. meie raportöör osaleb siis ka kõigil ENVI komisjoni variraportööride kohtumistel ja ka triloogidel. meie jaoks kõige huvitavam on loomulikult äh, kõigepealt äh, süsiniku leke ja vahendid, aga kõik on veel aruteludeks avatud. aga meie pädevus äh, puudutab just nimelt siis süsiniku leket, aga Äh, seda kõike me arutame ka kolleegidega ENMi äh, komisjonist, aga annaksin nüüd sõna meie raportöörile. Frederik, palun. Uh, aitäh. kõigepealt mul on väga hea meel, et meil on nüüd äh, korralikult aega selle arutelu pidamiseks, tegemist on tõesti väga paksu kaustaga, nii et tõesti väga tähtis on seda arutelu pidada ja teada saada, millisel arvamusel on erinevad fraktsioonid ja need, kes jälgivad seda arutelu, neil on ka võib-olla vajalik teada, milline on asjade seis. Need, kes ei tea, siis kolmapäevani on võimalik minu arvamusele muudatusettepanekuid teha selle töö tegemisel on mõned küsimused, millega olen arvestanud. suurema osa panusest olen pannud just nendesse osadesse, kus on meie komisjoni pädevus kõige suurem, jah. tõesti, tänu esimehe püüdlustele on meil tegelikult saanud praegu palju rohkem mõjutada seda tööd kui varem me oleme alati väga selgelt ka teiste fraktsioonide variraportööridele öelnud, et on teatud põhimõtted, mis on tähtsamad kui tehnilised üksikasjad. ja siis, kui me septembrikuus istume maha selleks, et äh, leida siis ka suur enamus selle küsimuse taha, siis lähtume sellest samast põhimõttest mis oli siis minu jaoks tähtis? esiteks, äh, me ei peaks siin äh, seda veamäära kasutama, arvatavasti me kasu, kaotame seitseteist protsenti äh, hüvitistest. see tähendab seda, et me lubasime sadat protsenti ja arvatavasti saavad nad kõigest kaheksakümmend kolm protsenti, mis tähendab seda, et me oleme lubadust murdnud. ärgem seda tegurit äh, kasutage. tegemist on kõige pikema perioodiga, mis meil on olnud heitmetega kauplemise süsteemi puhul, nii et äh, seda ei tohi ka unustada. olen ka väga palju kuulnud kolleegidelt, et äh, kõigil on võrdne õigus saada neid äh, tasuta litsentse, see tähendab seda aga, et me hakkame nüüd midagi sarnast looma nagu ühine põllumajanduspoliitika koos väga suurte hüvitistega, äh, aga samal ajal meil peaks olema ju vaba turg nüüd see süsinikulekke süsteem oleks pidanud selle mandaadi lõpus lõppema, aga me näeme, et väga paljud sektorid soovivad sellega jätkata peale selle need litsentsid, mis on turul, on piiratud ja me peaksime keskenduma sellele, et nad läheksid õiges suunas, selleks et ettevõtted ei lahkuks Euroopa Liidust. me oleme tegelenud ka selle küsimusega selleks, et MSR-i eh, mitte uuesti lahti siduda siin on surve olnud väga suur nii nende poolt, kellel on vaja litsentse, kui ka teiselt poolt ja need, kes analüüsivad süsinikuturgu, ütlevad, et süsteem praegusel hetkel ei toimi selleks, et äh, äh, seda taotluste süsteemi äh, kiiremaks muuta. nüüd läbipaistvus, mind tõesti üllatas äh, see läbipaistvuse küsimus ja see, kui suured summad oli võimalik äh, laiali äh, jagada ilma avaliku pakkumiseta. Need olid äh, põhilised põhimõtted, millest lähtusin, nüüd on teil võimalik seda kõike lugeda ja fraktsioonide arvamust kuulda ja muudatusettepanekuid teha ning kõige rohkem ootan muidugi kompromissettepanekuid. septembrikuus me lõpetame selle töö ja ma olen veendunud, et me tõesti suudame siin komisjonis välja töötada seisukoha, mida toetab enamus. kui see meil ei õnnestu, siis me nõrgestame iseennast ja see tähendab seda, et äh, ITRE komisjon ei ole nii tugev kui vaja ei, nendes tähtsates küsimustes. aitäh, kallis kolleeg, nende märkuste eest. järgmisena proua De Lange, Rahvapartei variraportöör jah, aitäh, aitäh, härra esimees, suur tänu ka raportöörile, jah, tõesti, meil on olnud tõesti palju aega, et lugeda seda raportit ja ma arvan, et suurem osa meist teab seda nüüd juba peaaegu peast. ja me tegeleme sellega veel ka järgnevatel äh, kuudel. nüüd mõned küsimused, kus meil võib olla eriarvamusi või kus on veel vaja veel midagi teha. kellelegi ei ole üllatuseks see, et Rahvapartei, partei leiab, et mitte kõik, mis tuleb nõukogust, on väga tore ja tuleks lihtsalt sajaprotsendiliselt üle võtta, nii nagu ta on. ja sellepärast meie oleme valmis võitma selleks, et näha, kas meil on võimalik leida siin tasakaal litsentside äh, erinevat liiki litsentside vahel, sellepärast et äh, kui me mõtleme, et meil on siin ka protsentidega probleeme. nii et selles mõttes äh, keskkonnakomisjoni mõte mis ei ole samasugune täpselt nagu meil, aga kus raportöör ütleb, et kui on vaja, siis tuleks vaadata nii oksjonil jagatavad kui ka vabu litsentse. see on vähemalt huvitav, sellepärast et äh, see jätab selle võimaluse üle vaadata seda jagamist. nüüd süsinikulekke nimekiri. ükskõik, kui palju me ei ole vaadanud seda küsimust ja meie lähenemist, mis võib-olla tundus alguses hea, et mida rohkem me kohandame, seda parem see on, seda paremini litsentse kasutatakse kui aga hakata seda täpsemalt vaatama, siis selgub, et ükskõik, kuhu see piir nüüd tõmmata, tekib ju küsimus, milline piir tõmmata kuhu, sellepärast et andmed ei ole ka alati sajaprotsendiliselt usaldusväärsed. aga ükskõik, kuhu see piir tõmmata, siis on sellel nii eeliseid kui ka puudusi ja see muudab ka süsteemi keerulisemaks. nii et meie tõesti soovime, et äh, lähenemine jääks nii, nagu komisjon on välja pakkunud, keskendutakse nii oksjonitel pakutavatele kui ka vabadele litsentsidele, siin me oleme nõus raportööriga, et meil on vaja realistlikema andmeid ka jaotuse kohta, et see viiskümmend protsenti, kümme protsenti toote kasvu, siin me oleme samamoodi nõus raportööriga. mis puudutab nüüd piirmäärasid, siis meie leiame, et me ei saa nõuda seda, mis lihtsalt ei ole võimalik ja siin tõesti peaks vaatama seda välditavate heitmete küsimust ja see, mis on null koma kolm protsenti vähenemist, mille on raportöör paika pannud, siis jah, ma saan aru, et härra esimees, vaatate nüüd juba kella, aga ma siiski veel mainiksin, et äh, see raport raportööri ettepanek äh, veamäära kohta, siis võib-olla siin peaks olema ka võib-olla eesmärgipärasem. nüüd, mis puudutab eesmärke, siis äh, raportöör räägib siin inglise keeles sõnast may, meiega leiame, et siin peaks olema should, et see oleks osaliselt äh, Euroopa tasandil paika pandud ja teiselt poolt saaksid liikmesriigid seda siiski ka natukene vastavalt oma oludele kohandada, aga seda me saame arutada aga ma jätaks selle võib-olla nüüd nii, nagu ta on. siiski üks küsimus veel, isegi kui nimekiri on pikem. me ei taha siin raportöörile nüüd liiga palju muudatusettepanekuid teha ja keskenduma just põhilistele küsimustele. on siiski veel üks küsimus, mida ma tahtsin mainida. see puudutab äh, väikeheitjaid, äh, et siin me tõesti peaksime Äh, bürokraatlikku koormust neile vähendama ja ma ei maininud isegi mitte innovatsiooni ja kaasajastamisfondi, aga olgu, jätame selle sinnapaika ja ootan juba koostööd kõikide kolleegidega, kes on tõesti siin juba väga palju tööd selle kausta kallal näinud. tõesti, kaasajastamine on tõesti väga tähtis ka ITRE komisjoni jaoks ja meil on väga hea meel näha, eh, et siin on ka see seotud Ivo Pelletiga ei, ei, pärast, pärast. aga teie olete siin keskkonnakomisjonist ja see on väga tähtis. järgmisena Eduard Martin, sotsiaaldemokraatide variraportöör. aitäh, lugupeetud esimees, kallid kolleegid, tahaksin tänada raportööri härra Federlet, tõepoolest meil on eh, tõesti olnud võimalus seda teemat süvitsi uurida, oleme seda teinud väga läbipaistvalt ja äh, mul on väga hea meel, et see töö sellistes heades tingimustes on toimunud ma tahaksin äh, oma sõnavõtus keskenduda kolmele asjale, positiivsetele ja negatiivsetele asjadele ja puudujääkidele. kõigepealt, mis on positiivne, positiivne on näha, et äh, keskendutakse just nimelt äh, nendele meetmetele, mis lähevad palju kaugemale kui komisjoni ettepanekud, sellele vaatamata peaks äh, mõtlema sellele, kuidas neid äh, kvoote äh, rohkem rahalisel kujul väljendada. siin ette nähtu on selline esialgne meede, väga oluline on ka hõlbustada aruandlust, see läheb ka, need sammud lähevad ka õiges suunas ja samuti see varu muudatus kaksteist, me soodame, tahaksime siin olla dünaamilisemad ja muudatus kakskümmend üheksa mis äh, puudutab äh, kliimakohustuste täitmist, äh, mis Pariisis võeti, see on ka väga hea mõte. Need oleksid nüüd positiivsed sammud, mis on negatiivne, me kahetseme, et siin on kõrvale jäetud kõik sotsiaalsed aspektid, näiteks töötajate koolitamine, näiteks paljudes Äh, riikides peaks äh, mõtlema sellele, kuidas üleminekut korraldada, sest niimoodi äh, imeväel ei saa lihtsalt kogu majandust CO2 heitme vabaks muuta. ma ei ole päris kindel et need lahendused, mis siin välja on pakutud seoses kliimamuutustega, on alati kõige paremad, väga palju eh, sõltub ka siin meist, eh, ka seadusandjatest, me peaksime paika panema selged kriteeriumid ja suunised. Eh, nüüd need sestorid, mida ähvardab süsiniku lekkeoht ja etaloonid Äh, siin neid ei ole kaasajastatud, on lihtsalt vaadatud, äh, kuidas asi oli aastal kaks tuhat kaheksa ja siis on lisatud sinna lihtsalt null koma kolm protsenti. ma ei tea, kas selline lähenemine on hea, äh, seda võiks arutada ja me ei näe sidet nende tasuta kvootide vahel ja kolmanda energiapaketi vahel ja puudused nüüd, siin ei räägita midagi lineaarsest vähendamisest, see kaks protsenti aastas, mulle näib, ei ole see, mis võimaldaks meil kahe tuhande viieteistkümne, viiekümnendaks aastaks eesmärke saavutada. ja me peame arvestama ka oma COP kahekümne ühe raames võetud eesmärkide täitmisega ja me peame mõtlema ka natukene rahvusvahelisele olukorrale, meil ei ole veel võrdset konkurentsi praegu Äh, ja äh, see on ka põhjus, äh, miks ma ütlesin, et me peaksime mõtlema natuke laiemalt, kuidas need tasuta saastekvoodid toimivad. sellepärast, et kui me seda ei tee, me satume ummikseisu Äh, kas me hakkame alaliselt andma neid äh, kvoote teatud sektoritele või kehtestame teatud äh, ülempiirid ja seega ei täida neid kohustusi, mis me endale kliimamuutuste vastase võitluse vallas oleme võtnud. nii et, et meil on vaja tõesti mõelda, kuidas nendest tasuta saastekvootidest vabaneda ja meil on vaja ka paremat mehhanismi tagamaks õiglast konkurentsi äh, tööstussektoris ja ka globaalsel tasandil. ja loomulikult tuleb ka importijad kuidagi kaasata sellesse. aitäh! Uh, Thank you very much, colleague. And uh, next speaker. aitäh! järgmiseks härra Henkel, aseesimees, ECR-i frakto-, fraktsiooni variraportor. suur tänu, esimees, kõigepealt ma meenutaksin meile, et et heitkogustega kauplemise süsteemil on oma eesmärgid, aga meil on ka teised eesmärgid, näiteks säilitada või äh, taastada kahekümneprotsendiline tööstuse tase, äh, toetada ka väikesi ja keskmisi riike ja me ei pea muretsema mitte ainult süsinikulekke, vaid ka töökohtade pärast. kui Äh, meil on üks komisjon, äh, kes peaks kõikide nende küsimustega tegelema, siis see on meie komisjon ja mina olen jõudnud järeldusele, et praegune süsteem on ikkagi täiesti ebarahuldav, nelikümmend viis protsenti heitmetest ainult jäävad äh, selle mm, süsteemi alla ja viiskümmend viis protsenti sellest välja, sealhulgas terve transpordisektor, mis ei kuulu kauplemissüsteemi alla me oleme pakkunud mõned muudatusettepanekud, tooksin mõned konkreetselt välja. kõigepealt me toetame äh, tasuta kvootide suurendamist ja äh, rohkem kvoote peaks minema tasuta jagamisele, mitte moderniseerimisfondi. teiseks, äh, kvoodid peavad näitama tegelikku aktiivsust sektorist ja kui kaks protsenti jääb eraldamata, siis äh, see jääb eraldamata sellepärast, et tööstustegevus on lõppenud kuskil piirkonnas ja see peaks tööstusesse tagasi minema. ja kolmandaks, äh, me peame arvestama tööstusliku progressiga, neljandaks me peame tagama et nende sektorite paigutamine süsinikulekke ohu nimekirja oleks kvalitatiivselt äh, mõistlik ja ratsionaalne äh, viis, mina ei toeta äh, mingisugust järk-järgulist või tasemete kaupa lähenemist, ei ole võimalik järk-järguliselt äh, äh, kulusid defineerida. kuuendaks, me peame täielikult katma kaudsed kulud seitsmendaks me peaksime innovatsioonifondi jätma selliseks, nagu ta on, mitte seda suurendama ja lõpuks, mis puudutab äh, tasuta äh, saastekvootide jagamist ainult nendele, kes andmeid äh, edu, edastavad, see ei ole VKE-de huvides, see eelistab suurettevõtteid, millel on võimalus andmete kogumiseks. suur tänu, kolleeg, ja nüüd paluksin roheliste variraportööril härra Talunde. ja tere tulemast äh, ITRE-sse kõigi meie poolt, te äh, asendate härra Eriksoni, kes läks valitsusse. meie äh, komisjon on muuseas parim ministrite eksportija terves parlamendis. nii et see on täiesti tavaline, et meie liige läheb ministriks aga nüüd on teil sõna, palun. Thank you, Mr Chairman. aitäh, härra esimees ja kõigepealt lubage mul tänada äh, Felix Federit äh, arvamuse eelnõu eest, see liigub õiges suunas ja sisaldab äh, selgeid äh, edusamme võrreldes komisjoni äh, ettepanekuga, näiteks fokusseeritud lähenemine tasuta kvootidele või läbipaistvuse parandamine. samas ma tahaksin ka väita, et arvamuse koostaja ei ole olnud piisavalt ambitsioonikas ja eh, arvamus eh, peaks olema veelgi eh, konkreetsem. me näeme, et praegune ettepanek komisjoni poolt ei ole kooskõlas ei Pariisi eesmärkide ega muude kliimaeesmärkidega, kui me praegu ambitsioonikalt ei tegutse, siis nii ettevõtted kui kodanikud peavad tegelikult peavad äh, maksma selle eest kõrget hinda. Äh, praeguses äh, heitkogustega kauplemise süsteemis on teatud elemente, mis on ebaloogilised. Mm, näiteks elektri äh, Äh, intensiivse tööstuse kompensatsioon kuulub nende hulka, see moonutab elektriturgu ja eelistab saastajaid. teine probleem on artikkel kümme C, mida kasutatakse tänapäeval eelkõige äh, vanaaegsete äh, pruunsöe ja kivisöe äh, tootjate tegevuse pikendamiseks meie eesmärgiks peaks olema elektrisektori moderniseerimine. me peame samas toetama neid liikmesriike, mille, millel on vähem vahendeid ja me peame neid aitama elektrisektori moderniseerimisel ja selleks sobib uus moderniseerimisfond palju paremini. selle eesmärk on praktiliselt sama ja see on sihitud äh, vastavate liikmesriikide vastavatele sektoritele, nii ma teeksin ettepaneku, et artikkel kümme C kohaldamine tuleks järk-järgult lõpetada aastaks kaks tuhat kakskümmend, samas kui tuleks suurendada moderniseerimisfondi mahtu selleks, et äh, madalamate sissetulekute riigid saaksid tõesti oma energiasektorit moderniseerida. Äh, ma tervitan arvamuse koostaja äh, lähe-, järk-järgulist lähenemist kvootide laga-, jagamisele Äh, me peaksime motiveerima äh, sektorit olema keskkonnasõbralikum ja seetõttu ma arvan, et me peaksime olema ambitsioonikamad, me peaksime lähtuma saastaja maksab põhimõttest ja seega ei tohiks ükski sektor saada sada protsenti tasuta kvooti. see liigutab meid lähemale nendele eesmärkidele, mille me seadsime Pariisis ja me peaksime ära kasutama turujõudu selleks, et Euroopa saaks äh, puhtaks ja sada protsenti taastuvenergial põhinevaks majanduseks. heitkogustega kauplemise süsteem peaks olema ambitsioonikam ja me peame ettevõtetele ja investoritele saatma õige signaali. ma usun, et ITRE suudab äh, välja pakkuda hea teksti ja ma hea meelega jätkan koostööd arvamuse koostaja ja teiste variraportööridega. suur tänu, härra Silikiotis, äh, kuue poolt suur tänu, härra esimees ja ma tänan ka härra Federleit, äh, arvamuse koostajat. Äh, et jätkad ka konstruktiivses vaimus, siis äh, ma arvan, et me peaksime fraktsioonide vahel tegema koostööd parima tulemuse nimel. kuue seisukohalt vaadates äh, Äh, peab olema süsteemi uuendamise eesmärgiks eelkõige keskkonnakaitse ja heitkoguste vähendamine. me oleme ka seisukohal, et sinna jõudmiseks peame olema suursaastajatega rangemad. samal ajal peame öö, äh, olema keskendunud eesmärkidele, meil peavad olema konkreetsed eesmärgid ja me peame öö, Äh, keskendume just nimelt nendele sektoritele, äh, millel on suuremad vajadused. me peame vaatama ka väike äh, koguste heitjaid ja mis puudutab toetusi, siis ma arvan, et need on vajalikud väiksemate ettevõtete kaitsmiseks. mis puudutab meie tegevust majanduskriisi kontekstis, siis ma meenutaksin, et äh, praeguse lähenemise all on mitmed riigid kannatanud, näiteks Küpros ja selle keraamikatööstus ja tegelikult on äh, Euroopa lõunariikides palju väikseid tööstussektoreid, kus äh, toimub tööstustegevuse kokkutõmbumine, nii et väikestel tööstusharudel on vaja toetust nagu ma ütlesin, tegemist on kuue fraktsiooni seisukohaga, me oleme edastanud oma muudatusettepanekud. ja ma arvan, et me peame äh, vältima sellise süsteemi teket, mis lähtuks ainult äh, suursaastajatest, sellepärast et äh, nii me ei saavuta oma ees, eesmärke ja me peame tagama, et kauplemissüsteemi eelised jõuaksid kõikideni suur tänu kolleegidele, variraportööridele ja teised kõnelejad, palun, härra Marias. suur tänu, härra esimees. ma äh, olen esitanud paar muudatusettepanekut ja Äh, küsimus on erandites, mida tehakse äh, heitkogustega kauplemise süsteemile. me teame, et osadel liikmesriikidel on skp alla kuuekümne protsendi Euroopa Liidu keskmisest ja neile rakenduvad teatud erandid. Kreeka jääb sellest piirist just natukene ülespoole. meie per capita skp on kuuskümmend kaks protsenti Euroopa Liidu keskmisest. aga aastal kaks tuhat neliteist oli see eh, tase viiskümmend üheksa protsenti. me oleme memorandumist õppinud, eh, me oleme kohanenud ja aasta kaks tuhat kuusteist oleme jõudnud lausa viiekümne kuue protsendini ja tegelikult trend on langev. kui vaadata teisi Äh, erandiriike, siis ainult Itaalia on selline, kes ei ole erandit saanud, kõik äh, teised riigid on saanud erandi. ja see tekitab äh, turul konkurentsi moonutusi. näiteks kui me räägime elektrienergia ekspordist see praegune seisukord näiteks mõjutab väga halvasti Kreeka elektritootja DI konkurentsivõimet ja me näeme, et meie ühiskonnas levib vaesus, kuna väheneb meie ettevõtete konkurentsivõime. seetõttu mul on küsimus komisjonile, äh, mille ma esitasin maikuus juba selle teema kohta ja Äh, ma olen teinud ka kaks muudatusettepanekut, mille ma esitan õigeaegselt ära ja mille vastutmist ma kolleegidele soovitaksin. nii et kui me kasutame aastat kaks tuhat kolmteist äh, baasaastana, siis äh, me näeme, et Kreeka siin jääb üle piirnormi, aga kõikidel järgmistel aastatel on alla piirnormi. mina arvan, et ka Kreekale peaks erand laienema ja me ei peaks olema sunnitud äh, äh, saastekvootide süsteemis äh, osalema. loomulikult ma saan aru, et meil on palju energiat, mida töödetakse pruunsöest ja seetõttu on vaja ka toetust moderniseerimisfondist meie riigile väga keerulisel ajal. sellepärast, et riigid peavad tagasi saama oma konkurentsivõime ja konkurentsivõime tagamisel on elektri hind väga oluline. ma tänan arvamuse koostajat ja teisi kolleege tehtud töö eest, aga tahtsin lihtsalt äh, äh, juhtida tähelepanu sellele, et minut on oodata muudatusettepanekuid. härra Loopes, palun. presidente, quiero agradecer el trabajo que a mi juicio suur tänu, härra esimees. tahaksin tänada Äh, tehtud töö eest, ma arvan, et see liigub õiges suunas, ma äh, olen nõus härra Martani mõnede kommentaaridega selles osas, mil, millega seoses on vaja seda arvamust tugevdada, äh, just nimelt sotsiaalset aspekti oleks seal vaja rohkem välja tuua. omaenda kommentaarides ma tahaksin rõhutada seda, et me peame Euroopa tasandil äh, katma äh, nende sektorite kulud, äh, mis äh, on süsinikulekke ohus, need on kaudsed kulud. siiamaani on seda tehtud neljasaja viiekümne miljoni dollar, euro mahus ja see tekitab ka ühtlasi ähm, konkurentsimuudatusi, moonutusi äh, Äh, mis muudavad meie olukorra turul ebaõiglaseks. ma samuti sõnastan sellel teemal äh, muudatusettepaneku Euroopa kompenseerimisfond, mis puudutab siis kaudseid kulusid äh, süsinikulekkega seoses, peaks piirduma kahe protsendiga. lisaks on meil vaja paremat äh, süsteemi nendele sektoritele, kus protsessid ei võimalda äh, Äh, enam midagi muuta, näiteks me ei tohiks karistada väga tõhusaid äh, söetootjaid. Äh, suur tänu kolleeg märkuste eest. härra Tamnika, palun. aitäh, härra esimees. ma teeksin kõigepealt ühe üldise märkuse väga harva olen ma näinud äh, komisjoni dokumenti, kus on nii palju ebamäärasust, ebatäpsust, vigu. vigu seadusloomelises protsessis. Äh, see on tõesti silmatorkav. ma näiteks kirjutasin ka kirja selleks, et aru saada millises riigis on meil mõni terasetehas, mis ka kõiki neid piirmäärasid täidaks? siin räägitakse kümnest äh, parimast dokumendist, mina tahan ühte minna vaatama nii palju, kui mina olen siin ringi kuulanud, ei ole ma mitte mingit vastu saanud, lihtsalt kasutatakse andmeid aastatest kaks tuhat seitse ja kaks tuhat kaheksa, kõik on täiesti vananenud. härra Martin ja härra Federley ja me kõik üheskoos peame nüüd väga palju koos käima ja neid vigu parandama, sest dok-, komisjoni dokumendis ei ole siin piisavalt andmeid välja toodud. mul on kaks probleemi. esimene, ma ei nõustu iialgi sellega, et äh, sellest õigusloomelisest ettepanekust saab äh, energiahindade muutja siin räägitakse, et hinnad kukuvad kolm protsenti, aga samal ajal tööstusettevõtted on öelnud, et arvatavasti hinnad siiski kasvavad ja umbes kakskümmend protsenti. meil on juba kuuskümmend miljonit inimest Euroopa Liidus, kes ei ole võimelised oma elektriarveid maksma ja tööstus äh, on siin tõesti väga halvas olukorras, töötingimused on halvad, energiahinnad on liiga kõrged ja kui need tõusevad veel kakskümmend protsenti, siis see valmistab mulle väga palju muret. ma arvan, et me peaksime siin realistlikult äh, vaatama hindade tõusu. teiseks, teine probleem, siin nagu mööda minnes räägitakse sellest, äh, kuidas äh, tööstusettevõtted süsinikku kasutavad. meil on näiteks sada seitsekümmend tuhat inimest, kes kohe hakkavad kannatama nende muudatuste pärast, nad võivad isegi oma töökoha kaotada. aga nemad on ju need, kes võitlevad praegu ellujäämise eest ja nemad kohe kindlasti ei nõustu sellega, et mingi otsus võetakse vastu põhimõtte pärast ja see toob nendele nii palju kannatusi kaasa. ja just sellepärast ütlen ma veel kord uuesti, et meil on vaja mingit fondi, me võiksime siin kasutada näiteks globaliseerumisega kohanemise fondi vahendeid. Äh, tegemist peaks olema fondiga, mis tõesti toimiks ja aitaks neid inimesi selleks, et nad ei peaks kannatama. ja viimane punkt minu poolt. ma ei usu, vähemalt tehniliselt ei usu ma seda, kuigi võib-olla mingil määral võin sellega nõus olla, aga ma ei usu, tehniliselt vähemalt mitte, et meil on võimalik vastu võtta selliseid parandavaid meetmeid. kuidas on võimalik ettevõtetel nii-öelda lineaarselt areneda, see ei ole ju nii. tööstused arenevad tavaliselt hüppeliselt ikka üles ja alla, üles ja alla nüüd on siin välja töötatud meede, mis pannakse ülevalt poolt peale ja see ei ole üldse reaalne komisjon on küll öelnud, et nad on nõus, et on need probleemid ja need vead, aga lahendage need parlamendis. kuidas seda kõike teha, kui me ei suuda olla solidaarsed, kuidas selle kõige üle hääletada, kui see läbi ei lähe? aitäh, järgmisena proua Kostret! aitäh, lugupeetud esimees, tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest tegemist on äärmiselt olulise teemaga Euroopa jaoks. me kõik toetame CO2 heitmete vähendamist, aga me peame leidma vahendeid, kuidas seda eesmärgi saavutada, nii et me säilitame oma ettevõtete konkurentsivõime, arvestades seda, et meie tööstusettevõtted seisavad silmitsi halastamatu rahvusvahelise konkurentsiga ja see kõik sunnib neid ka üha rohkem äh, innova-, äh, uuendama. süsinikuleke on tõsine oht, meil on vaja ülemaailmset lähenemist, meie standardid on väga kõrged ja see ei tohiks kammitseda äh, ei tohiks viia selleni, et meie ettevõtted hakkavad tootma kuskil mujal, kus standardid on madalamad. ja ma arvan, et me ei tohiks, nii nagu raportöör välja pakub, ära kaotada võimalust, et komisjon äh, Äh, võib äh, ümber hinnata süsinikulekke ohu teatud sektorite jaoks, tuginedes kvalitatiivsetele hinnangutele äh, tuleb leida tasakaal selle vahel, et ühelt poolt on olemas hinnasignaalid, mis võimaldavad sektorile investeerida madaliku CO2 heitmega tehnoloogiasse, aga samas toime tulla jällegi rahvusvahelise konkurentsiga Äh, nii et, et äh, me peaksime jah, osalt rõhuma CO2 heitmete vähendamisele, osalt äh, reserveerima teatud kvoodid teatud ettevõtetele e, ja andma ka tasuta saastekvoote teatud ettevõtetele, nelikümmend kolm protsenti oleks see määr ja kohe lõpetan me peaksime ka tegeliku tootmisega arvestama ja kvootide eraldamine teatud sektorite oligi see, miks see süsteem praegu ei toiminud ja see süsteem tule, see tuleb ära parandada ja me peame kasutama ka andmeid, just viimaseid andmeid tootmise kohta, sellised andmed on olemas ja see võimaldab tõesti eraldada saastekvoote ettevõtetele sõltuvalt nende tootmisest, aitäh! Thank you very much! aitäh! selleks, et mineviku vigadest õppida. ja järgmine kõneleja, härra Kohlitšek. aitäh, härra esimees. mul on mõned ähm, märkused. kõigepealt äh, sa-, saastaja maksab põhimõte, jah, see on küll õige, aga kui Äh, me sellega liiga kaugele läheme, siis võib-olla keskkond on küll puhas, aga töövõimalused on kadunud. Äh, jah, klaaspakendeid äh, võib küll transportida, aga ainult teatud piirini, sest mingil hetkel läheb tootmine liiga kalliks ja see tähendab seda, et väljaspool Euroopa Liitu olevatele tootjatele on see korralik vesi veskile ja kõik lähevadki Euroopa Liidust välja. ma muidugi toetan seda, et CO2 heitmeid vähendatakse, see on väga ta-, tähtis, aga me peame mõtlema ka selle peale, kuidas töökohti säilitada kust, äh, millisest fondist hakkame me töötutele abiraha maksma? tegemist on ju fondiga, mida peaks olema võimalik ka kasutada, ei piisa sellest, et me lihtsalt ütleme, et seal peaks olema kaks protsenti äh, teatud riikides on meil äh, ka kaugkeskküttesüsteemid ja seda peaksid ettevõtted eelistama, sest muidu suurenevad ka ju äh, Eh, heitmed. mõned ettevõtted eh, lihtsalt jäävadki heitmeid tootma, ei, neil ei ole võimalik eh, heitmetest loobuda või neid täiesti välistada. mis puudutab seda protsendimäära, siis seda muidugi tuleb veel arutada aga mina kindlasti teen oma muudatusettepanekud ja need puudutavad just äh, kaugkeskete süsteemi. aitäh! järgmisena kolleeg Tošenovski, palun. Eh, aitäh, härra esimees ma juba pikka aega olen rääkinud, et olen heitmetega kauplemise süsteemi suhtes skeptiline. mõeldes just selle peale, kuidas seda on välja arendatud, tegemist on kunstlikult loodud turuga. ja ma tõesti ei kadesta härra Federleid. väga raske on siin kuidagi tasakaalus dokumenti saada kui me soovime luua tasakaalus heitmetega kauplemise süsteemi, siis tuleb arvestada ka tingimustega erinevates liikmesriikides. me ei tohiks oma tööstusettevõtteid veelgi rohkem äh, kahjustada. kui me aga õigeid parameetreid äh, paika ei pane, siis me kahjustame. lõikes kümme punktid C ja D on minu arvates äh, ja ka liikmesriikide arvates väga problemaatilised ja siin ma ei maini mitte ainult Ida- ja Kesk-Euroopa liikmesriike mulle tundub, et see sõnastus tõesti ei ole kohane. mis puudutab kümmet C-d, kus räägitakse äh, konkurentsivõimelistest äh, tootmisprotsessidest, siin tuleks tõesti lähtuda kümnest miljonist ja see peab sinna sisse jääma. kümme D, kus tuleb välja, et komisjoni ettepanek on nõukogu järeldustega vastuolus. siin tuleks äh, liikmesriikidel endal otsustada, sellepärast et iga liikmesriik teab oma olusid kõige paremini, täpselt samamoodi nagu ka oma tööstusettevõtete olukorda. siin on aga võetud täiesti teistsugune kurss, sest raportöör on välja pakkunud väga keerulise lahenduse koos erinevate osapooltega, mis ei saa kogu seda süsteemi ise mõjutada ja just sellepärast teeme me muudatusettepanekuid ka selle kohta. ja ma tõesti loodan, et meil õnnestub siis ka korralik tasakaalus äh, sõnastus välja töötada ja võrreldes minevikuga, siis saame ka võib-olla sellega ka seda olukorda parandada. aitäh ja järgmisena kolleeg Kaier, palun. aitäh, härra esimees, suur tänu raportöörile ja variraportööridele ma arvan, et äh, meil on väga tõsiseltvõetav ja tähtis ning vastutusrikas ülesanne, millega meie komisjon nüüd peab tegelema. ja me peaksime tõesti leidma vajaliku aja ja piisavalt pikalt ka neid arutelusid pidama selleks, et õige kurss paika panna. mul on väga raske siin äh, leida tasakaalu kui mõtlen selle peale, mida me poliitiliselt soovime saavutada, et kas me soovime CO2 heitmeid vähendada, see on see, mida Pariisis äh, otsustati, või me tahame siin anda välja sõnumi, et hind on kõrge ma arvan, et kõrged hinnad ei too endaga kaasa CO2 heitmete vähendamist. ma arvan, et viimane lähenemine ei oleks õige. me peaksime rohkem erinevaid sektoreid heitmetega kauplemise süsteemi sisse viima, selleks et CO2 heitmeid vähendada. Bernd Lange, minu kolleeg, teeb muudatusettepaneku siia sisse kaasata ka laevatransport. laevatransport tekitab ka väga palju heitmeid, need tuleb laevatransport tuleb samamoodi heitmetega kauplemise süsteemi kaasata. jah, on täiesti selge, et äh, kõrge hind on ka nendel sertifikaatidel, mida annaks, antakse välja laevatööstusele siis hiljem. nüüd see saastaja maksab põhimõte see on poliitiline eesmärk, täpselt samamoodi nagu ka töökohtade säilitamine ja me oleme ju välja öelnud, et me soovime et, et kakskümmend protsenti töökohtadest oleks tööstuses. väga paljud liikmesriigid ei saavuta seda eesmärki praegusel hetkel veel, minu koduriik Saksamaa õnneks saavutab ja ma soovin, et see ka nii jääks ja tõesti see kahekümne äh, protsendi eesmärk selle puhul oleme me ju ka aru saanud, et tegemist ei ole mitte ainult vanade tööstusharudega ja me peaksime seda arvestama, kui me räägime ka heitmete kauplemise süsteemist ja sellest uuest äh, kvootidega kauplemise ajaperioodist. nüüd see kümme protsenti kõige tõhusamatele ettevõtetele ja et see peaks jääma vabaks ma arvan, et äh, see peaks jääma nii, olen nõus, äh, korrekt, Äh, kolleeg Mikaga, variraportööriga, meil tegelikult ei ole mitte mingitki aimu, kuidas komisjon neid erinevaid määrasid paika paneb. siin saab lihtsalt tõlgendusi teha ja tundub, et siin kasutatakse lihtsalt matemaatikat. Euroopa Komisjonis töötavad korralikud ametnikud, ma ei ole siin üldse irooniline, vaid ütlen seda lihtsalt nii ja nemad said nõukogult aru, et äh, protsendimäärad on viiskümmend seitse protsenti, nelikümmend kolm protsenti, nii palju tuleb äh, litsentse jagada, siis nad teavad täpselt, äh, millised äh, jaamad ja nii edasi ja siis nad edasi kasutavadki matemaatikat ja jõuavad oma piirmääradeni. aga jama on selles, et teatud äh, äh sektorites, nagu näiteks terasesektoris, ei ole lihtsalt fü-, füüsikaseadustega võimalik neid eesmärke täita ja sellega tuleks meil siin ka arvestada. nii et äh, kui me selle kümme protsenti äh, kõige tõhusamatest äh, ähm, ettevõtetest välja jätame, siis tuleb tõesti hoolitseda ka selle eest, et see reaalselt oleks nii ja sellepärast ma toetan seda ettevõtet äh, kasutada siin turu stabiilsusreservi ja seda siis ka ettevõtete käsutusse anda. me lõime selle turu stabiilsusreservi just selleks, et äh, ka hinda puudutav sõnum saata CO2 heitmete tootjatele aga see ettepanek tuli toona, arvestades kriisi ja kui nüüd sellest kriisist välja tullakse, loodetavasti varsti, siis võib-olla oleks äh, võimalik ka see reserv tagasi anda ja kõige tõhusamad ettevõtted süsteemist välja jätta. ma tean, et äh, Saksamaal on tõesti, jumal tänatud äh,, äh, tööhõive määr väga suur, aga näiteks mina tulen äh, Ruhri piirkonnast ja seal on töötus kõige suurem Saksamaal ja ma ei saa nõustuda reeglitega, kus äh, siis tööstusettevõtete ametiühingud ütlevad, et äh, töökohad kaovad. aitäh! järgmisena proua Niibler, palun aitäh, härra esimees, kallid kolleegid, vabandust, et alles nüüd siia arutelule jõudsin ja arutelu ei ole jälginud, aga mul on siiski kaks-kolm märkust. jah, jõudsin vist ikkagi õigel ajal. meil on kaks eesmärki. esiteks kliimakaitse eesmärgid nelikümmend protsenti aastaks kaks tuhat kolmkümmend, millest tuleb kinni pidada ja siis rahvusvahelised kohustused, mis me oleme endale võtnud aga teiselt poolt ja kallis kolleeg mainis juba seda, me peame mõtlema ka selle peale, et töökohad Euroopas alles jääksid, et meie tööstusettevõtete konkurentsivõime tugevneks ja siis äh, selle kahe osapoole omavahel ühendamine ongi tegelikult kõige raskem. ma olen selle küsimusega väga palju tegelenud, minu valimisringkonnas peaaegu kõik erinevad tööstussektorid, äh, mis puudutavad äh, heitmetega kauplemise süsteemi, on siin olemas. autotööstus, klaasitööstus, tsemenditööstus, paberitööstus ja nii edasi, nii et te võite endale ette kujutada, et inimesed on kõik väga närvilised ja vaatavad täpselt, mis toimub. ma saan aru kõikidest nendest jõupingutustest, Äh, saalist öeldakse, et probleeme on rumeenia keele tõlkega. no interpretation. no it's okay. Can, can we help? kas nüüd on kõik hästi? Good, good. no, no, no it's okay, it's okay. hästi, kõik on hästi ja te peaksite muidugi saama ka kuulata, mida ma räägin. ma tõin nüüd välja kõik need erinevad tööstussektorid, mis minu valimisringkonnas on esindatud ja ma näen neid erinevaid jõupingutusi, mida need tööstusettevõtted teevad selleks, et tõesti äh, energiat kokku hoida, tõhusalt äh, toimida aga siin tuleb arvestada ka sellega, et mingil hetkel on tehniliselt äh, piir saavutatud ja rohkem enam ei saa. just sellepärast me peaksime tõesti mõtlema selle peale, kus me peaksime neid kohandusi tegema. ja ma siin mainisin juba seda, et väga tähtis on mõelda ka selle jaotuse peale, ehk et kui palju on meil nii-öelda äh, vabu kvoote ja kui palju on oksjonil müüdavaid ähm, siin kol-, komisjon on teinud ettepaneku viiskümmend seitse, nelikümmend kolm, kolleeg ütles ka juba enne, et see on täiesti suvaliselt paika pandud ja võib-olla me peaksime neid määradega natukene mängima ja mõtlema, kas see lahendus on kõige parem. äkki on meil siis võimalik saavutada see eesmärk, mida me tõesti äh, soovime ja kõik need muud tegurid, nagu näiteks see äh, Äh, korrigeerimisfaktor, mis minu arvates on täiesti vale, äkki me saaksime need kõrgemale kõr-, äkki me saaksime selle kõik siis kõrvale jätta. mul on siin terve rida üksikuid punkte, aga kuna kell on palju, siis ma ei hakka kõike siin ükshaaval üles lugema võib-olla piirmäärade küsimus veel kord uuesti, ma arvan, et on väga tähtis, et me kahe tuhande kaheksanda aasta andmete kõrvale ka uuemaid saaksime. me peaksime võib-olla ütlema ka seda, et nende piirmääradega me ei ole siiamaani olukorda parandanud, nii et äkki peaksime jääma kõigepealt selle juurde, mis praegu on, selle asemel, et kõike ühe hoobiga hakata häbimärgistama ja vastavaid muudatusettepanekuid ma kohe kindlasti ka nende punktide kohta siis teen. siis veel üks punkt, mis minu jaoks on väga tähtis, see puudutab äh, tootmisprotsessiga seotud äh, heitmeid, et kui ei ole enam võimalik midagi optimeerida, siis ei saa äh, ettevõtetelt et seda ka enam nõuda, seda siin ka juba mainiti. ja siis peame me rääkima veel ka kaudsetest kuludest, äh, kuidas neid sisse arvestada. ma leian, et riiklik lahendus oleks siin hea ja liikmesriikidel peaks jääma see võimalus küsimusi ise lahendada. aitäh, sellega ongi minu poolt kõik aitäh! Te saite kaks korda kaks minutit äh, ja suur tänu Dan Nikale. meie ees on tõesti, meie raportööri ees on väga suurepärane ülesanne, aga veelgi raskem on see küsimus äh, keskkonnakomisjoni raportööril Ivo Pelletil, suurepärasel kolleegil. kas me võiksime ka tema kommentaarid ära kuulata? see oleks väga huvitav, sest teie vastutate tegelikult äh, kogu parlamendi ees, peate aru andma selle eest. jaa, peaaegu, ma olen kõigest variraportöör Rahvaparteis. ma ei taha siin mingit putši korraldada. lihtsalt mõned märkused, kui lubate suur tänu külalislahkuse eest. mina olin Turu stabiilsusreservi raportöör ja meie koostöö ENMi ja ETRE komisjoni vahel oli väga hea, me tahaksime jätkata seda koostööd. Frederik tulevikus ka selles valdkonnas ja ka raportöör on sellega nõus. ma arvan, et äh, väga paljudes põhilistes küsimustes oleme me ühel nõul. kahe tuhande kolmekümnenda eesmärgid, äh, Pariisi kokkulepe, mis on väga tähtis, innovatsioonifondi äh, tähtsus, ähm, meil on vaja ka innovatsioonifondi jaoks saada piisavalt palju vahendeid, ENMi ja ITRE komisjon on mõlemad nõus sellega, siis VKE-de e erikohtlemine, ma arvan, et selles osas oleme me ka ühel nõul. rakendamise osas jah, veel mitte aga et VKE-sid tuleb siis hästi äh, kohelda. Angeelika ja teised kolleegid mainisid siin ka süsinikulekke meetmeid. Frederik, siin me ei ole kokkuleppele jõudnud ja see, mida Ester de Lange ütles, tõesti meile meeldis see lähenemine. ja see tundus meile alguses ka hea, aga siis me soovisime jääda siiski komisjoni ettepaneku juurde, sest meie arvates on see hea nii et me toetaks komisjoni ettepanekut. moderniseerimisfond, äh, siingi jälle läbipaistvus on tähtis. oleme väga tähelepanelikult kuulanud ka Kreeka kolleegide märkuseid, äh, seal on ka päris korralikke argumente, nii et nendega tuleb arvestada. siis kaudsed kulud, paljud kolleegid mainisid ka neid, meie leiame täpselt samamoodi nagu Ester de Lange, et meil on vaja siin võrdsemaid võimalusi ja me peame vaatama, millised on need meetmed, millega seda saavutada. ja lõpetuseks, ma ei usu, et lennundust mainiti siin. seda oleks ka vaja mainida ja arvestada samamoodi aruteludes. Need on need põhilised märkused variraportöörilt siis. jah tervitage kolleeg Duncanit, ütleb härra esimees. tervitage kolleeg Duncanit tema, ma tean, et ka teie komisjonis toimuvad äh, tulised arutelud ja meie kolleeg ECR fraktsioonist, härra Duncan, on siis äh, pearaportöör Euroopa Komisjon. Meri Veronika Topsak-Persevski äh, äh kliima peadirektoraadist. Uh, äh, suur aitäh, esimees, äh, tahaksin tänada teid äh, selles huvitavas arutelus osalemise eest, see oli meie jaoks üsnagi informatiivne, aga ma pean ütlema, et me ole, ma olen siin mm, komisjonis juba palju kordi olnud, olen kohtunud variraportööridega ja olen esi-, olen selgitanud meie ettepanekud, volinik on siin käinud ja veel paljud teised võib-olla ma keskenduksin nüüd ainult paarile asjale, mis äh, täna kõige rohkem arutelusid põhjustasid. nagu arutelu käigus öeldi, tuleb teha üsna mitmeid raskeid poliitilisi valikuid, kui me Euroopa Liidu heitmetega kauplemise süsteemi äh, paika tahame panna tulevikuks Äh, tänases arutelus äh, jäi kõlama see, et Euroopa Komisjoni lähtepunktiks olid äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta nõukogu järeldused. nüüd mõned asjad, mis võib-olla on kõige olulisemad edasiste arutelude kontekstis. kõigepealt süsinikulekke nagu te teate, me oleme juba korduvalt siin kojas öelnud, ka meie volinik on öelnud, et me tervitame arutelusid eh, selle üle, kuidas asjale läheneda ja te teate, et üks alternatiiv, mida me oma mõjuhinnangus arutasime, oli ka eh, selleteemaline niisiis eh, jälgime tähelepanelikult käimasolevaid arutelusid, oleme uutele mõtetele avatud aga loomulikult äh, te ilmselt olete juba näinud, et äh, raportööri muudatusetes välja pakutud lähenemine on sarnane ühele lähenemisele, mida komisjon oma mõjuhinnangus analüüsis. aga me saame aru, kui raske on siin midagi õigesti teha ning äh, loomulikult ähm, äh, sihipärasem lähenemine äh, võib-olla ei vallanda seda sektorite ülest paranduskoefitsienti aga ma arvan, et äh, me peame sellele ka mõtlema ja me oleme valmis teid siin abistama, kui te tulevikus seda teemat arutatakse. nüüd, mis puudutab kvalitatiivseid hinnanguid, paljud teist viitasid sellele, äh, need on seotud äh, paljude sektoritega, kus on palju VKE-sid. meie oma ettepanekus arvestasime sellega, me võimaldasime kvalitatiivsed hinnangud nendele sektoritele, mis olid selle kvoodi täitmisega esirinnas. me näeme, et raportöör on välja pakkunud alternatiivse lähenemise, loomulikult see vähendab halduskoormust. pean seda tunnistama, et raportööri lähenemine vähendab halduskoormust ja äh, võib-olla suurendab ka objektiivsust ja läbipaistvust, aga selle lähenemise puhul peaksime äh, arvestama palju rohkem ka nende sektoritega, kes on künnisele väga lähedal. äärmiselt oluline on, et me võitleme süsinikulekkega, et me paneme paika ka õiged etaloonid ning ähm, seda teemat täna arutati üsna palju ja teie jaoks ei ole uudis, et ma veel kord üritan teile selgitada, et komisjoni ettepanek üritab leida õiget tasakaalu eh, selleks, et tekiksid stiimulid innovatsiooniks, see on meie arvates väga oluline, et meil oleks tulevikus konkurentsivõimeline tööstus tahame hoida halduskoormuse väikese ja tahame tagada ka tööstussektorile piisavat etteprognoositavust. ITRE komisjoni arvamus räägit-, sest räägitakse standardmäärade kasutamist etaloonide uuendamisel, nii et säilitatakse see standardlähenemine, mis meie ettepanekus on, ja täiendavalt pakutakse välja veel teine standardite skaala, mis siis arvestab teatud sektorite mureküsimustega selles mõttes oleme me valmis äh, seda kõike ühiselt teiega kaaluma, äh, seda, kuidas seda raamistikku ennast saaks parandada ja veel üks asi, ma äh, ise ja minu kolleegid on osalenud aruteludes, kus on jäänud mulje, et komisjoni ettepanek ei arvesta tõeliste andmetega. otse vastupidi, ma ütleksin, et ähm, meie äh, kogume uusi andmeid äh, tootmise kohta ja me vaatame neid uusi andmeid ja kontrollime äh, nende andmete põhjal ka, milline on arengupotentsiaal võrreldes siis selle ühtse määraga, mida kohaldatakse. niisiis, see tähendab, et kui mingi sektori kohta andmed näitavad, et tehnoloogilised arengud on olnud aeglasemad kui üks protsenti, siis null koma viis protsenti on see määr, mida kohaldatakse. ma võiksin rohkem üksikasjale anda, aga tahtsin teile anda lihtsalt natukene aimu sellest, et tegemist ei ole puht bürokraatliku lähenemisega. me tõesti arvestame ka reaalsusega. siis veel tootmisandmed, nagu me ütlesime, kogume selle kohta andmeid äh, kaks korda perioodi jooksul, aga meie ettepanekus äh, on äh, tehtud ettepanek ka, et neid tootmisandmeid ühtlustatakse selle perioodi lõikes sagedamini. see on seotud selle kümneprotsendise künnisega, mille raportöör välja pakkus mina äh, tahaksin siin kutsuda üles ettevaatusele. Äh, me soovime, et meil oleksid asjad paremini ühtlustatud, aga samas äh, kaasneb sellega üsna suur halduskoormus ettevõtete jaoks, liikmesriikide jaoks ja ka komisjoni jaoks. nii et, et me peame siin leidma tasakaalu ja seetõttu komisjon leidis, et oleks parem, kui viidakse läbi eraldi mõjuhinnang ja töötatakse välja õige lähenemine rakendusfaasis, aga me räägime siin sümmeetrilisest lähenemisest. ja kohe lõpetan, ütleb kõneleja, veel üks asi. Te olete juba üle seitsme minuti rääkinud, aga see arutelu provotseeris mind ja ma arvan, et praegu on hea hetk asju pisut selgitada. sotsiaalne mõõde, mida täna ka korduvalt mainiti tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et komisjon oma ettepanekus äh, viitab konkreetselt äh, oksjoni tulude kasutamisse, sest selleks, et edendada inimeste oskusi, sellega lõp lõpetan, nii et, et tahaksin rõhutada, et ka seda aspekti me oma ettepanekus kaalusime väga hoolikalt. aitäh, loomulikult äh, arutelu võtab kokku meie raportöör, aga kui keegi tahab veel midagi öelda äh, selle komisjoni põhjaliku ettekande peale, siis annan pooleks minutiks kellelegi võimaluse. Äh, kõigepealt, äh, härra Nika, tahaksin, et siin oleksid majanduskasvu ja energeetika peadirektoraadi esindajad, sest ne-, nemad tegelevad sellega komisjoni eh, töömudel on see, et nad lihtsalt tahavad hindu tõsta kakskümmend protsenti ja mitte keegi ei arvestanud siis eh, sellega, kuidas energiahinnad tulevikus tööstuse ja tarbijate jaoks kasvavad ja see on kahetsusväärne. kas keegi veel soovib midagi öelda? ei äh kliimapeadirektoraat vastutab selle eest. jah, mina pean alati rääkima majanduskasvu või energeetika peadirektoraadiga, öeldakse saalist. hästi. hästi, jah, oleme nüüd väga leebed selle kõige osas ja viimasena saab sõna meie raportöör võib-olla jah, täna ma olen viimane inimene, kes sõna saab. aga eelseisvatel kuudel räägitakse sellest teemast väga palju ja ma arvan, et tänate arutelu näitas juba, kuivõrd tehniline ja kuivõrd ulatuslik see teema on. ma tean, et paljud asjad, mida siin täna mainiti, on tehniliselt õiged, aga mõned asjad ei ole ka tehniliselt võimalikud, kuigi me sooviksime need oleks ja tahaksin saadikute tähelepanu juhtida läbivaatamisklausile aastaks kaks tuhat kakskümmend, kus meil on võimalik siis neid eesmärke õigusliku raamistiku sees korrigeerida ja samuti tahaksin juhtida tähelepanu millelegi, mis äh, mind on äh, vaevanud sellest saadik, kui tulin ITRE komisjoni juurde. Äh, miks me ei lähene kliimapoliitikale sidusalt? me rääkisime siin kaup-, kaubandusest ja, ja mittekaubandusega seonduvatest sektoritest. jah, eh, eh, võib-olla need asjad on omavahel seotud, võib-olla mitte, aga me arutame neid teemasid eraldi ruumides eh, senikaua, kui me siin kojas niimoodi tegutseme, siis me tegelikult ei tea, milline on kõigi nende seaduste üldine mõju. ja võib-olla me teeme asju, mis on mittevajalikud, me läheme mõnes valdkonnas liiga kaugele ja teistes valdkondades ei lähe piisavalt kaugele ja võib-olla ka nii, et äh, me jääme olulistest asjadest ilma. nii et, et terve parlament peaks mõtlema, kuidas teha tulevikus nii, et, et meil oleks sidus poliitika, et need asjad, mida me teeme, ei kattuks ja et me üle ei reguleeriks. Äh, ma olen täiesti kindel, et paljusid asju me arutame, näiteks Ester äh, see viiskümmend seitse, nelikümmend kolm protsenti, jah, see on üks teema, millega Äh, ma ei ole väga süvitsi tegelenud, sest meil ei ole siin ainupädevust. aga mulle näib, et mina ja, ja Rahvapartei oleme alustanud erinevatest lähtepunktidest ja mm, me peame vaatama, kuidas me saame oma eriarvamusi lähendada. jah äh, võib-olla peaksime tõesti keskenduma sellele, mida sina ütlesid. Äh, kõik fraktsioonid on juhtinud tähelepanu asjadele, mis tulevad arutusele ja üks asi on, mida tahaksin veel kord korrata, me peame eh, hoolitsema selle eest, et me saavutame enamuse, sellepärast et muidu eh, ei saa me mõjutada ENMi komisjoni ja ei saa mõjutada ka parlamenti tervikuna. nii et, et ma toetan avatud laiapõhjalisi arutelusid, aga lõppkokkuvõttes peame hoolitsema selle eest, et seda seisukohta toetab enamus, aitäh. aitäh muudatuste esitamise tähtaeg on kell kuus õhtul viieteistkümnendal juunil. see tähendab sellel nädalal veel. jah, selle nädala ühe päeva õhtul kell kuus ja homme me hääletame kell kümme. koordinaatorid muidugi tulevad juba kell üheksa siia. aitäh ja kohtume homme